diplomaatiliste suhete sisseseadmise kohta, äh, kahe, kahjuks aga äh, võttis oma allkirja tagasi ja äh, seostas selle küsimuse täielikult Mägi-Karabahhi küsimusega ja näitas üles siis solidaarsust oma rahvuskaaslastega Aserbaidžaanis ja see on lubamatu, see oleks täpselt samamoodi kui Kreeka sulgeks piirgi Türgiga selleks, et olla Küprose kreeklaste suhtes solidaarne niimoodi ei saa äh, rahvusvahelistes suhetes käituda. Armeenia on minu arvates olnud piis-, liiga kaua isoleeritud ähm, ja liiga palju on hakanud lootma Venemaa sõjalisele kaitsele. Äh, Armeenia traagiline ja rikkalik ajalugu, äh, tuhande üheksasaja viieteistkümnenda aasta genotsiid, äh, kõik need asjad ei ole Euroopa Liidus leidnud piisavat tunnustamist. mina sooviksin näha uhket suveräänset Armeeniat, millel on mitmekesised julgeolekuallikad ja kaubandussuhted ja rohkem välismaiseid otseinvesteeringuid Euroopa Liidu liikmesriikidelt ja mujalt. härra parlamendi spiiker, teil on palju sõpru Euroopa Parlamendis ja te võite loota meie toetusele, aga me ei ole nõus mitte mingisuguse sõjalise lahendusega Mägi-Karabahhi konflikt, konfliktile ja ma avaldan kaastunnet kuue sõduri peredele, kes siis hiljuti selles konfliktis surma said nii Armeenia kui Aserbaidžaani poolel ja ma ei ole nõus pre president Alijevi sõjakate sõnavõttudega, kes leiavad, et, kes leiab, et naftarahaga võib sõjalisi lahendusi lubada. meie fraktsioon toetab siiski rahuprotsessi läbi Minski grupi. aitäh. Yeah, but it's actually Armenian as well. Grazie onorevole Tannock, onorevole Vigenin, due minuti suur tänu, härra Tänak ja härra Kiigening, kaks minutit no,. härra Vigenin, aitäh, tahaksin teid tervitada sotsiaaldemokraatide poolt Euroopa Parlamenti. nagu ma aru saan, on tegemist teie esimese külaskäiguga ja ma loodan, et teil jääb parlamendist positiivne mulje ja loomulikult me teeme teiega tulevikus palju tihedamat koostööd. mul oli väga hea meel näha, et väga keerulises majanduslikus ning sotsiaalses keskkonnas, ma ütleksin siinkohal rahvusvahelises keskkonnas, on Armeenia ometigi stabiilne, äh, viib läbi reforme, võib-olla mitte nii kiiresti, nagu me sooviksime, aga on ikkagi õigel teel ning arene, arendab positiivselt ka suhteid Euroopa Liiduga. mul oli väga hea meel kuulda, et te hindate positiivselt Euroopa Liidu algatust idapartnerluse loomiseks ühelt poolt on see idapartnerlus toonud uusi elemente meie kahepoolsetesse suhetesse, aga see on ka väga oluline mitmepoolsete suhete arendamisel nende kuue riigi vahel, keda idapartnerlus hõlmab. ma arvan, et see kõik on väga oluline, sellepärast et regionaalne koostöö, heanaaberlikud suhted, mitmepoolne lähenemine on tõesti väga oluline iga riigi jaoks, mis soovib Euroopa Liiduga läheneda Te mainisite Taga-Kaukaasia strateegiateemalist raportit ja ma tahaksin öelda, et Euroopa Parlament on suure häälteenamusega palunud, et Euroopa Liit oleks aktiivsem ja töötaks välja tõelise strateegia Taga-Kaukaasia jaoks. kuidas see strateegia hakkab välja nägema, kuidas see toimima hakkab, see selgub juba dialoogis teie, teiega ja teise selle regiooni riikidega. mul oleks ka küsimus, äh, see äh, puudutab äh, loomulikult Mägi-Karabahhiat. kus äh, teie arvates on peamised ohud teie riigi jaoks või, ja kus saavad olla arengud positiivsed ning teine küsimus äh, on seotud ühe teemaga, mida mainis ka proua Omen Reuten. miks teie arvates Türgi on vastu sellele lähenemisprotsessile Armeeniaga? kas te ootate ka selles vallas peatselt mingeid positiivseid arenguid, aitäh! suur aitäh, härra Viigenin ja sõna saab. kolleeg Adži Georgiu. Να καλωσορίσω και εγώ τον εκπρόσωπο της Αρμενίας στο Κοινοβούλιο. Ma sooviksin eh, omakorda tervitada Armeenia esindajat meie kojas. ma ise olen riigist, kus on suur Armeenia kogukond ja me oleme kursis teie riigi probleemidega. ma tahaksin keskenduda neile küsimustele, mida juba mainiti, kuid mida siiski oleks hea veel korrata. esmalt lepped Türgiga lepet Türgiga ei ratifitseeritud ei Türgi ega teie parlamendis. me sooviksime teada, mis põhjusel. vahel on jäänud mulle tunne, et äh, sellest äh, peale, kui Genfis neile lepetele alla kirjutati, alates sellest hetkest, äh, Genfi allkirjastamisest peale, siis on jäänud tunne, et Türgi ei taha seda oma kojas heaks kiita. ja ka Armeenia ei ole seda soovinud edendada. nagu sellel oleksid mingisugused salajased põhjused, nii et me tahaks natukene selgust. nüüd järgmiseks, Mägi-Karabahh ja te rääkisite erinevatest põhjustest, mis tingivad praeguse staatus quo ja stagneerimise, mis aga võiks olla lahenduseks, kuidas sellest probleemist üle saada? probleemist Türgiga. kas teil on mingeid lahendusi välja pakkuda, kas te näiteks soovite, et midagi Euroopa Liit teeks? ja lõpetuseks ma tahaksin kommenteerida lühidalt ka härra Tänoki sõnavõttu. tema ütles nimelt, et piiride sulgemine Türgiga tähendaks piirid, oleks võrdne Türgi-Kreeka piiride sulgemisega, sellepärast et Türgi eh, okupeerib eh, poolt Küprosest võib-olla paljud Kreeka saadikud ei ole selle küsimusega päris hästi kursis. ning eh, esimese sõnavõttude vooru võtab kokku härra Milan Mont kaks minutit. suur aitäh, lugupeetud esimees ja tere tulemast, eh, härra Abrahamian, siia komisjoni eh, ma tahaksin küsida Mägi-Karabahhi kohta, juba päris paljud äh, rääkisid sellest, kuid ma tahaksin rääkida meediavabadusest, pressivabadusest. kuidas teie koduriigis sellega lood on? ma olen hiljuti tutvunud Euroopa Komisjoni raportiga, kus öeldi, et äh, avaliku riigitelevisiooni osas on tehtud edusamme, on vastu võetud ka õigussätteid äh, mõni aeg tagasi juba ja need sisaldasid ka nõukogu, Euroopa Nõukogu soovitusi. ka lubade väljaandmise osas on edasi liigutud millised on perspektiivid? nüüd Türgi puhul ma ei tahaks rääkida kahepoolsetest suhetest, aga ma tahaksin ütelda, et sellel aastal äh, on need vaatlejad ütelnud, et Türgi on äh, arendanud uut laadi välispoliitikat. härra Davutoglu on seda juhtinud, nende välisminister. kas see on tugevdanud Türgi positsiooni kohaliku äh, kohaliku positsiooni seda seoses Iraaniga, Venemaaga, Süüriaga, miks mitte ka siis Armeenia osas? ma tahaksin teada, kuidas teie näete oma olukorda, mis on geograafiliselt võib-olla eelistatum ja kuidas te suhtute Türgisse? ja mis on äh, saanud teie soovitust integreerida Euroopa Liiduga? aitäh, enne kui annan sõna härra esimesele, siis ma annan sõna veel härra Tänakile kolmeks sekundiks aitäh, minust on siin natuke varesti aru saadud, võib-olla tõlkes läks midagi kasu, ma, ma ütleksin, et oleks sama absurdne, kui Kreeka sulgeks oma piiri Türgiga solidaarsuses sellega, et äh, Küprosel on invasioon, et, et, et näidata üles solidaarsust Küprose kreeklastega, Kreeka sulgeks Türgi piirid. mina olen eh, väga suur Küprose toetaja, nii et, et võib-olla minu kolleeg lihtsalt ei saa aru, mina olen igasuguste rahvusvaheliste piiride sulgemise vastu. suur tänu, härra Tänok ja nüüd ma paluksin, et äh, parlamentaarse assamblee esimees vastaks äh, lühidalt neile äh, sõnavõttudele, nii et palun üritage teha lühidalt, tõesti, palun. ma üritan siis küsimusi kokku suruda ja anda teile suhteliselt üldiseid vastuseid esimene küsimus puudutas eh, seda, et mida teha, et see ummik Armeenia-Türgi suhetes eh, laheneks. Te kõik teate, et möödunud aastal eh, Zürichis kirjutati alla kahele protokollile, millele, mille, mille parafeeris siis Armeenia president härra Serge Sargsjan Äh, nendes protokollides siis tunnistati, et tuhande üheksasaja viieteistkümnendal aastal pandi äh, Türgi poolt armeenlaste vastu toime genotsiid. niisiis, äh, vaatamata sellele oleme me, vaatamata neile suhet, me oleme üritanud rajada oma suhted Türgiga äh, Äh, sellele, et me ei sea mingeid eeltingimusi ja me allkirjastasime ka need protokollid selles vaimus. aga selle ummiku, ummikseisu või suruseisu põhjustas Türgi valitsus. kümme päeva pärast nende protokollide allkirjastamist teatas Türgi välisminister, et diplomaatilised suhted Armeeniaga on võimatud ning piiri ei ole võimalik avada enne kui ei ole lahendatud Mägi-Karabahhi konflikti. ja see on põhjus, miks see ummik püsib. selle on peale surunud Türgi valitsus äh kõik äh, mitmed riigid, Venemaa, Prantsusmaa osalesid selles protsessis, nad olid kohal prots-, protokollide allkirjutamisel ja kõik olid selle poolt, et ei tohiks seada mitte mingeid eeltingimusi diplomaatiliste suhete sisseseadmisele ja piiri avamisele aga siis, kui neid äh, äh, protokolle pidi Türgi parlamendis ratifitseeritama, see ratifitseerimine pidi toimuma mõistliku ajaloo jooksul, Armeenia president on korduvalt öelnud, et tema vastutab selle eest, et Armeenia parlament ratifitseeriks need protokollid, sellepärast et see erakond, mille juht tema on, on parlamendis enamuses ja ta teeb seda kohe, niipea kui Türgi parlament on ratifitseerinud need protokollid. aga Türgi poole pealt ei ole ratifitseerimine üldse parlamendi pä-, vabandust, ei ole üldse Armeenia parlamendi päevakorras, tegelikult see oli meie päevakorras, aga me lihtsalt ootame äh, Armeenia parlamendi alalises komisjonis toimuvaid arutelusid enne äh, kui see küsimus siis parlamendi ette läheb. nii et, et see küsimus on Armeenia parlamendi tegevuskavas. Armeenia president lihtsalt aga kasutades oma põhiseaduslikku õigust, võttis need protokollid päevakorrast maha. aga need on ikkagi endiselt nii-öelda parlamendi, parlamendi laiendatud tegevuskavas selline on siis tegelikkus. Armeenia ei ole teinud midagi selleks, et seda protsessi torpedeerida. Te kõik teate, et Äh, kogu asi ju seostub tegelikult Armeenia genotsiidiga. ja, ja seda ei saa hakata nüüd seostama veel ka Mägi-Karabahhi konfliktiga. vastuseks härra Kirillovile äh, tahaksin korrata, et meie avaldused on õiged. Armeenia institutsioonid tugevnevad, me tahame leida tasakaalu kodanike õiguste ja kohustuste vahel. see pole alati kerge. tihti eh, seab riik meediale piiranguid selleks, et oma huve edendada aga mõnikord meedia jällegi äh, äh, astub äh, riik, riikidele vastu selleks, et, et, et riigile vastu selleks, et ennast kaitsta. nii et, et äh, sellised asjad loomulikult äh, on äh, lihtsalt seotud sellise üleminekuajaga, milles me elame aga püüdke siiski aru saada nendest edusammudest, mis on toimunud. härra Kirillov rääkis siin ka Taga-Kaukaasiast ja äh, ma mainisin ka mõningaid asju, äh, mis meie arvates ei ole vastuvõetavad ja ma pidasin vastutavaks nende eest siis äh, selle raporti koostajaid, aga kui ma nägin tõesti neid kommentaare olukorra kohta kolmes Taga-Kaukaasia riigis ja siis jäi mulle mulje, et see raport on äärmiselt eelarvamuslik. ja seda ma ka oma sõnavõtus ütlesin. aga härra Kirillovi raport Äh, äh, härra Kirillovi raportis oli öeldud, et territoriaalne terviklikkuse põhimõte on ainus äh, põhimõte, millest lähtuvalt seda konflikti saab lähe, lahendada ja see nagu õõnestab üldse nende rahukõneluste mõtte. Need kõnelused on toimunud juba alates kahe tuhande üheksandast aastast OSCE ja Minski grupi vahendusel ja ma arvan, et lisaks territoriaalse terviklikkuse põhimõttele tuleks lähenduda ka ikkagi rahvaste enesemääramise põhimõttest. ja Euroopa Liit peaks sellega arvestama, kui ta töötab välja oma uut poliitikat Taga-Kaukaasia suhtes ja härra Kirillovi raport ju sellega tegelebki ja kui selles raportis äh, on omaks võetud lähenemine, mis vastu, mis on vastuolus rahvusvahelise õigusega, siis äh, ei saa seda küll tunnistada. me oleme korduvalt öelnud, et me oleme nende kuue Madridi põhimõttega nõus. peamised ohud Armeeniale peale Mägi-Karabahhia Armeenia Vabariik on Mägi-Karabahhi inimeste julgeoleku tagajaks. Äh, Mägi-Karabahhi rahva julgeolekut on pidevalt üritatud ohustada ja seda ka üsna hiljuti. meie ei ole kunagi üle kellegi piiri tunginud, mitte ühtegi äh, konflikti või tulevahetust alustanud. Mägi-Karabahhia on äh, kinni pidanud äh, relvarahulepingust, on täitnud oma kohustusi ning ma arvan, et Karabahhi konflikti on võimalik lahendada ainult kui me austame nii territoriaalse terviklikkuse jõu mittekasutamise kui ka rahvaste enesemääramise õiguse põhimõtteid. nüüd see küsimus, miks Türgi ei taha jätkata läbirääkimisi Armeeniaga? Türgi äh, on väga suure surve all Aserbaidžaani valitsuselt ning äh, Aserbaidžaani poliitilistelt jõududelt Äh, Aserbaidžaani ja Türgi rahvas on sama, see on selgelt välja öeldud ning äh, Türgi tõstab äh, Aserbaidžaani huvid kõrgemale kui sellele protokollile oma allkirja andmise. me usume, et praegu on, sõltub kõik Türgist ja meie oleksime valmis kas või täna päev need protokollid ratifitseerima, tingimusel, et Türgi enne alla kirjutab ja, ja jällegi, miks need äh, protokollid ei olnud Armeenia parlamendi tegevuskavas, sellele küsimusele ma juba vastasin. Nad olid Armeenia parlamendi tegevuskavas pärast põhiseadusliku kohtu otsust, aga president võttis nad tagasi. Äh, meediavabaduse osas ja meediaraamistiku osas me oleme äh, juba seadustesse teinud äh, ridamisi parandusi ja äh, me oleme muutnud ka valimisseadust, me oleme Euroopa Nõukogule edastanud kaks valimisseaduse projekti ja me oleme saanud ka mitteametlikku tagasisidet ning need Äh, parlamendis tulevad need äh, seaduseelnõud siis arutusele, tuginedes just nimelt sellele tagasisidele, mida me oleme saanud. nii et, et me vaatame need muudatusettepanekud kõik sügisel läbi. mis puudutab nüüd televisiooni ja raadioseadust, siis me muutsime seda seadust kuu aega tagasi, kahekümnendal juulil Äh, kuulutatakse välja äh, ringhäälingu lubade pakkumine ja me pisimegi sisse siis need muudatused äh, just nimelt selleks, et seda seadust veelgi paremaks muuta. ning viimane küsimus Türgi kohta, Türgi regionaalsed püüdlused ma arvan, et Türgi näitab oma tegudega, mille poole ta pürgib. ta tahab olla vahendajaks Mägi-Karabahhi ja Aserbaidžaani konfliktis, see on meile vastuvõetamatu. Karabahhi konflikti meie arvates saab lahendada ainult OSCE Minski grupi vahendusel, meie ei soovi eh, Türgit veel neljanda vahendajana sel, nendel rahukõnelustel näha Äh, Türgi üritab äh, suurendada oma rolli regioonis ja meie, meie seda hea pilguga ei vaata. Eh, suur aitäh ja nüüd läheme edasi järgmise osaga arutelust. ja palun järgmine kolleeg. Eh, aitäh, härra eesistuja, ma tahan teid tänada selle presentatsiooni eest Äh, mille tegi meie Armeenia külaline, aga me peaksime jagama siin oma mõtteid. Teiegi olete jõudnud kaugele peale kahe tuhande kuuendat aastat. kui liitusite Euroopa naabruspoliitikaga ja siis ka äh, liideti teid ka Euroopa finantsinstrumendiga töötati välja teie riiklikud äh, programmid, orientatsiooniprogrammid aastaks kaks tuhat seitse, äh, kaks tuhat kümme ja minu küsimus on, kuidas te hindate nende programmide rakendamist, mida on töötatud äh, välja Euroopa naabruspoliitika raames? Armeenia on osa ka idapartnerlusest. praegu ootame veel Euronesti töö lansseerimist ja härra president, küsin, milline on teie seisukoht Valgevene osalemise kohta Euronestis Euro, eriti mis puudutab kodanikuühiskonda, arvestades seda, kui e-, e-, e-, ebademokraatliku iseloomuga olid valimised selles riigis ja kuivõrd ei olnud Narodne palat üldse täielikult esi-, esindatud ja kolmas küsimus puudutab teie seisukohta selles millist rolli mängib või peaksid mängima Taga-Kaukaasia riigid, muuhulgas Armeenia energiatarnete mitmekesistamisel, muuhulgas Euroopa jaoks? selles mõttes, et luua teatud energi- eh,, energiatasakaal ka Euroopa jaoks. ja viimane küsimus, raportöör ütles, et tema raportis Armeenia kohta tahaks tema keskenduda tulevikule sest see on kõige parem prognoos selle ülesande jaoks, mida te endale võtta võite. aga tegelikult ei ole võimalik vältida teatud mineviku teemasid. nii küsiksin teilt inimõiguste teema kohta, inimõigustest kinnipidamisest, see on alati olnud oluline Euroopa Parlamendile, seda ikka enam peale Lissaboni lepingu vastuvõtmist, on fakte et teie riigis alatinist õigustest kinni ei peeta, aitäh! suur aitäh, härra Žib! härra Mavro Nikolas, kaks minutit, palun! Thank you, Mr President, just to express aitäh, härra esimees, et väljendada meiepoolset äh, rõõmu, et Armeenia parlamendi esindaja on siin, Armeenia rahva e-, esindaja on siin ja me jälgime loomulikult Armeenia progressi, eriti nende regioonide puhul, mida te just äh, mainisite, õigus, majandus äh,, riigihaldus, regionaalne koostöö ja eriti saades aru sellest, et Armeenia teeb nii palju, kui suudab, et lahendada selle piirkonna probleeme ning suureta, suurendada oma suutlikkust ning jõudu et jõutaks paremale kokkuleppele Euroopa Liiduga, eriti peale assotsiatsiooni lepingut. kordan taas kord eh, midagi, mida on öelnud teised parlamendiliikmed täna. aasta tagasi oli meil siin Euroopa Parlamendis arusaamine, et piirid Euroopa ja Armeenia vahel, siin saab olema, saavad olema diplomaatilised suhted vahetatakse saadikuid kahe riigi vahel. ja see tuli Euroopa Parlamendis, et tegemist on Türgi uue poliitikaga, peamiselt eh, Türgi välisministri sõnade kaudu. täna teie sõnu, sõnade järgi peal, aasta peale protokolli allakirjutamist, ei ole tegelikult mingit äh, pingutust, et nende pingutustega mingisugust edu saavutada, mis puudutab piiride avamist, äh, diplomaatiliste suhete sõlmimist kahe riigi vahel. kuidas teie arvates võiks Euroopa Parlament või Euroopa Liit aidata Armeenial äh, parandada suhteid Türgiga, aitäh! suur aitäh kolleegile ja sõna nüüd härra Kovatševil kaks minutit. Благодаря ви много, господин председател. Господин председател на Народното събрание на Армения, аз съм много радостен. Härra spiiker, mul on väga hea meel, et olete meile täna siia külla tulnud. on märkimisväärne Armeenia kogukond minu riigis Bulgaarias, seetõttu oleme väga tundlikud selle suhtes, mis Armeenias toimub. ja loomulikult on Armeenia hästi keerulises olukorras nii selles regioonis kui ka sisepoliitiliselt. ja tõepoolest olete kõvasti edasi äh, sammunud demokratiseerimisel, seaduse ülimuslikkuse tagamisel, korruptsiooniga võitlemisel, meedia, äh, sõnavabadusel ja nii edasi ja nii edasi. Armeenia töötab hästi koos Euroopa Liidu ekspertidega ja ma võin teid julgustada seda tööd ka tulevikus jätkama rahvusvaheliselt, mis puudutab Mägi-Karabahhi ja konflikti, peaks olema kolm põhimõtet. Neid on, nad on ja need peaksid olema võrdselt olulised, territoriaalne terviklikkus, enesemääramine ja vägivallatus. see ei saa olema kiire ega lihtne, aga me peame olema kannatlikud ja me peame jääma nende kolme põhimõtte juurde. loomulikult ei saa ma kuidagi rahul olla ega õnnelik, et üks asjaga seotud riikidest äh, algatab Euroopa Parlamendis äh, raporteid, et rahuldada oma ambitsioone. Te saate väga hästi aru, mida ma silmas pid- äh,, pean. ja kui asi puudutab Zürichi protokolle, siis ma küsin, kas teie arvates ei oleks parem Armeenia jaoks ratifitseerida protokollid äh, sellest hoolimata? ja panna Türgi veel suurema rahvusvahelise surve alla, et tema täidaks ära öö, oma rolli selles, selles olukorras. see nullkonfliktide poliitika, mida Türgi on välja reklaaminud, see peaks sellega siis lõpuks reaalsuseks muutuma. suur aitäh härra Kovatševile, sõna saab äh, härra Ungariano, kes on äh, raportöör äh, Lähis-Ida strateegia osas. teda ei ole kohal, aga härra Landsbergis üks minut, palun, sest et meil ei ole enam aega. aitäh, härra esimees. ma olen jätkuvalt mures, kuna pole mingit edasiliikumist rahu sõlmimise projektis Aserbaidžaani ja Armeenia vahel. on vaid äh, sõja külmutatud faas ja see võib ka iga hetk sulada, ükskõik millisel hetkel. on meie ühine süü, et see äh, ajapomm on äh, detonaatori külge ühendatud. kui Nabucco projekt realiseerub siis parim ravi, parim ravi selle puhul oleks uus Taga-Kaukaasia sõda, antud juhul siis Aserbaidžaani vastu. Armeenia jääks siin patoinaks ja see on plahvatusohtlik olukord. see on oht, mida tuleb kaaluda, mida peab kaaluma Armeenia poliitiline eliit, kuidas mitte muutuda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 Eh, kuidas hinnata eh, seda rakendusprotsessi? mina olin üks esimesi parlamendi spiikreid, kes valmistas, väljendas valmisolekut eh, siis Euronesti loomiseks, Euronesti parlamentaarses assamblees osalemiseks. me teeme äh, väga tihedat koostööd nende inimestega, kes vastutavad Euronesti eest. meil on toimunud telefonivestlused äh, parlamendi presidendi härra Puusekiga ja mis puudutab Valgevenet, siis meie ettepanek oli, et kuus riiki peaksid äh, kohtuma ja alustama neid menetlusreegleid ja lahendamata probleeme me tegime terve rea ettepanekuid ja muudatusettepanekuid eh, menetlusreeglite, kodukorrareeglite kohta, me arutasime Valgevene positsiooni ning minu seisukoht on selline, et need kuus riiki peavad kõik osalema selles algatuses ja mis puudutab Valgevenet ja Valgevene osalust või mingeid teisi valikuid, nagu näiteks viis valitsusparteide ja viis opositsiooni esindajat, see ei olnud Valgevene valitsusele vastuvõetav. nii et, et ma arvan, et me peame sellele vaatamata edasi liikuma ja selle algatuse käivitama, selle me, selles osas me leppisime ka kokku delegatsiooni juhtidega, kui me siin Brüsselis kohtusime ja äh, ma olin valmis seda ettepanekut tegema president Puusekile ka kirjalikult, et võiks olla, toimuda kuue parlamendi kohtumine, kus me saaksime kõiki tulevikuplaane arutada, nii et, et me saaksime siis Euronesti Parlamentaarse Assamblee käivitada. küsimus selle kohta, kuidas mina olukorda hindan arvamusi on väga palju. ma arvan, et me peaksime tegema selget vahet nende kodanike vahel, kes peeti kinni või mõisteti süüdi öö, äh, otseselt poliitilise tegevuse eest, nendest kodanikest, kes panid toime äh, kriminaalkuritegusid Neid en-, esimese kategooria, kategooria kinnipeetuid Armeenias enam ei ole, nii et, et mis puudutab inimõigusi, siis me väga aktiivselt teeme koostööd Euroopa Nõukogu inimõiguste volinikuga ja me teeme oma riigis kõik, mis võimalik selleks, et edendada demokraatlikke reforme, austada inimõigusi ja õigusriigi põhimõtteid me oleme näidanud üles poliitilist tahet need reformid ellu viia. meie valitsus äh, tahab väga innukalt, et Armeenia oleks tulevikus üks Euroopa riikide peres. Äh, mis puudutab nüüd edusammude puutumist Türgi suunal ja kas Euroopa Liit saaks meid selles osas aidata ma arvan, et äh, mingeid edusamme hetkel ei ole, äh, sellepärast et äh, Türgi on esitanud põhjendamatuid nõudmisi. Need, see kokkulepe oli selline, et allkirjastamine ja ratifitseerimine toimub ilma igasuguste eeltingimusteta ja nagu ma ütlesin, meie oleme valmis ratifitseerima need protokollid, mis allkirjastati, aga mina äh, ei näe, et Türgis oleks olemas selline sama poliitiline tahe. et Türgi valitsus oleks valmis samuti need protokollid ratifitseerima. kui Türgi valitsus seda teeb, siis teeb seda ka Armeenia mis puudutab Euroopa Liidu toetust, siis Euroopa Liit võiks äh, kutsuda Türgi valitsust üles neid protokolle ratifitseerima. sest tegemist on ju protokollidega, millele türklased ise alla kirjutasid, nad olid nõus, et mingeid eeltingimusi ei hakata esitama, seega nüüd nad peaksid need protokollid ka ratifitseerima. Ես համաձայն չեմ այն առաջարկներին, որ մեր գործընկեր Μα ei ole nõus nende kolleegidega, kes ütlesid siin, et eh, me peaksime need protokollid ratifitseerima ja seetõttu jätma Türgist veelgi halvema mulje. meie tegime tegelikult esimese sammu. Armeenia president oli see, kes kutsus Türgi presidendi Armeeniasse ja selle sammu läbi üritas Armeenia president eh, Türgiga suhteid parandada Te teate, et tuhande üheksasaja üheksakümne kolmandast aastast saadik on Türgi sulgenud Armeenia piiri, tegemist oli Türgi-poolse otsusega, mis langetati enam kui seitseteist aastat tagasi. ma arvan, et, et kõik need inimesed siin parlamendis, kes olukorraga kursis on, nõustuvad, et kahekümne esimesel sajandil ei saa olla suletud piire. Türgi peab avama piiri Armeeniaga lõppude lõpuks käib jutt riigist, mis üritab Euroopa Liiduga liituda. ma ei saa aru, äh, kuidas ähm, on võimalik, et riik äh, hoiab piiri oma naaberriigiga suletuna ja see riik on riik, mis tahab Euroopa Liiduga liituda. Äh, mina parlamendi spiikrina igatahes olen selle vastu, et Armeenia need protokollid ratifitseerib praegu. me oleme veendunud, et isegi pärast seda, kui meie need protokollid ratifitseerime, Türgi valitsus seda ikkagi ei tee nad üritavad pigem neid protokolle kuritarvitada. Nad tahavad saada vahendajaks Mägi-Kora Bahi konfliktis ja see on meile täiesti vastuvõetamatu. meie ei ole nõus Türgit nägema selle konflikti vahendajana. ja viimane küsimus puudutas jällegi Mägi-Karabahhi konflikti ja äh, võimalust, kas sõjategevus selles piirkonnas võib jätkuda. nagu ma juba ütlesin, Aserbaidžaani president härra Aliyev ja mitmed teised Aseri poliitik, Aserbaidžaani poliitikud on teinud sõjakaid avaldusi Mägi-Karabahhia vastu. Nad on üritanud jõudu kasutada Äh, väga palju leiab aset relvarahu rikkumisi. Aserbaidžaan kasutab oma naftatulusid selleks, et oma relvajõude üles ehitada ning äh, mina äh, ei näe, et Euroopa organisatsioonid või rahvusvahelised organisatsioonid oleksid sellele piisavalt reageerinud, mitte ükski organisatsioon ei ole Aserbaidžaani valitsust üles kutsunud lõpetama Äh, selliste sõjakate avalduste tegemist. mina usun, et kahekümne esimesel sajandil ei äh, ole sõdadega võimalik küll mitte ühtegi probleemi lahendada. Äh, me ei soovi enam tuhande üheksasaja üheksakümne esimese, tuhande üheksasaja üheksakümne neljanda aasta sõja tagajärgi. selle sõja vallandasid ka muideks Aserbaidžaani võimud ja ma kutsuksin kolleege üles mõtlema siiski sellele, et, et, et igasugune jõu kasutamine peaks olema välistatud, vägivald ei ole lahendus. rahukõnelused OSCE Minski eh, grupi raames on see, mida meie soovime, me soovime elada rahus oma naabritega ja me eh, tahame, et kõik konfliktid meie regioonis lahendatakse rahulikult kõneluste teel suur aitäh, härra esimees, tegemist on olnud äärmiselt äh, huvipakkuva ning äh, kõikehõlmava aruteluga täna. muidugi mõista erinevad argumendid on kõik äh, kehtivad leiab aset kindlasti tulevikus veelgi koosolekuid, mille raames me saame oma koostööd tihendada. me soovime teile igastahes äh, kõige paremat äh, ning samuti loodame, et äh, ning ka viimased avaldused konflikti kohta Mägi-Karabahhias on huvipakkuvad olnud, loodetavasti suudetakse konflikt kiirelt lahendada. suur aitäh kõikidele sõnavõttude eest ning nüüd ma annan üle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 Okei, okay, so... Uh... No niin. Tahaksin tervitada tema kõrgeausust, härras Mohammad Javad Orekid, kes on eh, Iraagi suursaadik Euroopa Liidu juures ja nagu te teate, on meil situatsioon, mis vajab selgit-, seletamist meile ja tõenäoliselt ka mitte meile, vaid ka mujal, sest valimised toimusid mõni kuud tagasi. me ei ole veel lõpptulemust käes ja samal ajal, tänasel päeval, on presidendivalimise tähtaeg, mis loomulikult langeb kokku valimiste tulemusega. see on ka täis saanud, seetõttu on see viimane päev millal president oleks pidanud valitud saama, kui tulemused oleks välja kuulutatud. aga ma kutsuksin tema ekstsellentsi pidama presentatsiooni. loomulikult puudutab see neid teemasid, ma oletan. ja siis me peame diskussiooni ja tahaksin meenutada meie kolleegidele, et meil on päevakorras veel üks teema peale, kui me selle, peale seda, kui me sellega lõpetame, nii et Teie Ekstsellents, teil on sõna aitäh, härra esimees. lugupeetud äh, äh, parlamendiliikmed, daamid ja härrad, lubage mul kõigepealt väljendada omapoolsed siirad tänud äh, esimees Albertinile, et annab mulle selle võrratu võimaluse pöörduda Välisasjade Komisjoni liikmete poole teemal, äh, kuidas on arenenud olukord minu riigis ja millised on kahepoolsed suhted Iraagi ja Euroopa Liidu vahel. on tõeliselt hea meel teie ees siin kõneleda peale kolmekümmet viit aastat julma diktaatorlust ja totalitaarset režiimi, mille käigus isoleeriti Iraak ülejäänud tsiviliseeritud maailmast ja seega äh, langes elustandard, haridus, äh, tervishoid ja teiste sektorite kvaliteet äh, väga kiiresti. hakkasid iraaklased ähm, vabaduse ja demokraatia esimesi virvendusi hingama, kuid seda väga keerulises keskkonnas, kuivõrd Äh, riigis puhusid äh, ennenägematud äh, barbaarse terrorismi tuuled ja need olid pärit erinevatest maailma osadest, tulid naaberriikidest, neid toetati ja finantseeriti mitmetest allikatest. ja peale järgmist ülirasket seitset aastat, mille jooksul on palju vett merre voolanud, elu peaaegu seiskus, kui terroristid ja relvastatud vormikandjatel oli elu mitmetes sektorites äh, otsustav hääl Bagdadis ja paljudes teistes suurtes äh, linnades. sadad iraaklased said surma ja sadad, sajad põgenesid riigilt äh,, riigist iga päev. Al-Qaeda ja veendunud sadamistid tegid kõik, mida äh, võimalik, et käivitada usulahkude vahelist konflikti ja seega oli olid tingimused paigas Kudu sõja jaoks. mitmed arvasid, et Iraak riigina on läbi kukkunud. see nii aga ei läinud ja terrorism hakkas oma jõudu kaotama. julgeolekuolukord on paranenud, Al-Qaeda ja äh, sõjaväelased on saanud väga tõsiseid lööke ja kuigi nende rünnakuvõime on vähenenud, eh, on nad endiselt kahjulikud ja neil ikka lubatakse ületada piiri naaberriikidesse, naaberriikidest. Eh, oleme lähenemas kahe tuhande üheteistkümnenda aasta lõpule lähemale. see on kuupäev, mis on paika pandud välisvägede täielikuks väljaviimiseks Iraagist vastavalt selle, nende rasketele läbirääkimistele Iraagi ja USA vahel. on oluline teada, et Iraagi julgeoleku ja relvajõud on saanud hea väljaõppe, nad on hästi ette valmistatud ja on võtnud äh, üle võt-, äh, üle vastutuse USA jõududelt ja töötavad täna peaaegu iseseisvalt. Iraak, mu daamid ja härrad, on teinud esimesed sammud demokraatia teel ja ta on otsustanud jätkata hoolimata sellest väga kõrgest hinnast, mida äh, tuleb maksta mitte ainult terrorismiga võideldes vaba maailma nimel, aga tänu sellele, et välismaalt äh, on pidev sekkumine meie siseasjadesse, eriti naaberriikidest. mitte ainult sellepärast, et demokraatia ei ole paljudele siin piirkonnas teretulnud, aga nad soovivad samuti saada jalga maha selles riigis ning kujundada Iraaki vastavalt oma huvidele peale kaheksa aastat rumalat sõda Iraaniga, kui äh, Kuveidi vallutamist, oli äh, infrastruktuur praktiliselt hävitatud. uue, uus Iraak on otsustanud sõlmida head suhted kõigi äh, naabritega, nende aluseks peaks olema vastastik lugupidamine, vastastikused huvid ja siseasjadesse mittesekkumine. me usume äh, väga, et taolise poliitika edendamine teenib kõigi asjaomaste riikide huve ja äh, tagab stabiilsuse siin regioonis ja maailmas. on oluline ülejäänud maailmale, kuna Iraak on äh, tähtis energiaallikas maailmas. üleminekuprotsess on raske, riigi ees on palju väga suuri raskusi, uus parlament ja valitsus peavad äh, sellega toime tulema, nagu näiteks Äh, see, et saavutatakse head juhtimistavad, äh, jõukusallikate mitmekesistamine, et ei oldaks enam täielikult sõltuvad naftast ainsa sissetulekuallikana, anda inimestele paremaid teenuseid, tõsta nende elustandardid ja paljud äh, poliitilised äh, patiseisud, nagu näiteks Kirkuki, keeruline ja delikaatne teema äh,, vaidlusalused äh, piirkonnad ja ka näiteks konstitutsioone tuleb muuta, energiaseadust ja nii edasi on alla kirjutatud äh, suurte naftafirmadega väga tähtsaid ja väljapaistvaid kokkuleppeid selleks, et suurendada nafta tootmist ja samasugused äh, lepingud gaasi alal äh, saavad peatselt alla kirjutatud. Iraak on keeruline riik, ta on mitmerahvuseline, mitmete usulahkudega, mitmeusuline, mitmekeelne ja ta on selline olnud aastatuhandeid. värvide spektrum peaks olema rikkuse ja jõukuse allikas, kui sellele lähenetakse mõistlikult ja lugupidavalt, aktsepteerides ja äh, pidades lugu teiste õigustest ja uskumistest. Iraak ja teist, eriti poliitikud, peavad üles ehitama usaldust omavahel ning kasutama dialoogi ja kompromissi. rahvusliku lepituse protsess on alanud ja seda tuleks selgelt äh, kajastada ka uue valitsuse moodustamisel. see peaks kaasama ja esindama kõiki iraaklasi õiglaselt. suhted Iraagi ja Euroopa Liidu vahel on arenenud äh, rahuld-, äh, rahuldavalt, läbirääkimised partnerluse ja koostöölepingu alal äh, said ühele poole mingi aeg tagasi, loodetavasti see allkirjastatakse üsna peatselt. see kokkulepe on tõepoolest äh, kahepoolsete suhete nurgakiviks ja ma tahaksin siinkohal tänada kõiki asjaomaseid eksperte, komisjoni, nõukogu ja asjaomaseid eesistujaid, kes on tõsiselt tööd teinud Iraagi partneritega. tänud lähevad ka EUJust Lexi personalile, nende olulise töö eest, äh, aidates tugevdada seaduse ülemuslikkust minu riigis. kirjutati alla kavatsuste protokolli energia vallas Iraagi naftaministri äh, ja energia peadirektoraadi vahel. loodetavasti sillutab see tee tõsiseks tulevaseks äh, koostööks selles olulises valdkonnas. Iraak, mu daamid ja härrad, ootab eri öö, erilist suhet Euroopa Liiduga kõikides valdkondades, tervitab ta ka Euroopa Liidu toetust, äh, et riik taas saavutaks oma täieliku suveräänsuse, vabastades äh, ta ÜRO äh, harta seitsmendast peatükist, mis Iraagi suhtes kehtestati eelmise režiimi ajal ning ootab Euroopa investeeringut ja osalust sellise riigi taasehitamise protsessi üles, kus on kogu potentsiaal inim- ja loodusressursid, et tema saaks kaasaegne demokraatlik riik. ma ta-, mu daamid ja härrad, ma nüüd tahaksin puudutada olulist äh, lüli meie kahepoolsetes suhetes see on siis Iraagi esindajate kogu ja Euroopa Parlamendi vahel, mis on kiiresti viimaste aastate jooksul arenenud. ja mul on hea meel tunnustada seda tööd ja pingutusi, mida esimees ja eelmiste delegatsioonide liikmed on teinud, eh, et arendada suhteid Iraagiga, et need kaks demokraatlikku institutsiooni eh, eh, koos töötada saaks. Iraagi parlament on saanud palju abi Euroopa Parlamendi mitmete komisjonide käest, siin on korraldatud erinevaid parlamentaarsete delegatsioonide visiite Iraagi poolt ja siin on näidatud ka moraalset toetust. ma tänan baroness Nikolsoni, anagnoomist Nikolai Miladnovit ja teisi eelmiste delegatsioonide liikmeid. ma loodan, et ma ei solva kedagi, ähm, kui ma väljendan omapoolset siirast soovi, et praegune siis äh, praegune juhat-, delegatsiooni juhatus ähm, Iraagi suhetes jätkaks selle missiooniga ja paluksin esimehel mitte äh, võtta seisukohti ühe või teise poliitilise üksuse kohta ja mitte solvata erinevate Ir Iraagi erinevate poliitiliste üksuste tundeid ja mitte solvata ka iraaklasi ja nende esindajaid Iraagi parlamendis, et jätkuvalt võetakse istutakse kõrvuti organisatsiooniga, mida Iraagi konstitutsiooni kohaselt peetakse terroristlikuks ja mis osales, mis tegi koostööd julmade julgeolekujõududega eelmises režiimis Ehm, rahva üle, eh, kes osales rahva ülestõusu julmas mahasurumises tuhande üheksasaja üheksakümne esimesel aastal. see on eh, rah-, Iraagi sisepoliitikasse sekkumine ei aita kaasa pingutustele saavutada riiklikku lepitust ega aita seega suhete arendamisele Iraagi ja Euroopa Liidu eh, vahel. ma väga tänan, daamad ja härrad, auväärsed välisasjade komisjoni liikmed, teid, teie huvi eest, et teada, millised, milline on olukord äh, minu riigis ja kuidas see areneb ja ma usun, et täidate oma vastutust kaitstes ja edendades meie kahepoolseid huvisid. tänan! aitäh, Teie Ekstsellents ja härra Mauro, ma palun teid, kes on raportöör Iraagi teemal, palun võtke sõna, härra Mauro, teil on sõna. suur aitäh lugupeetud esimees ja sugu, suur aitäh äh, härra suursaadikule ettekande eest. aitäh äh, suursaadikule sõnavõtu eest. ma usun, et ma loodan, et tõlge jõuab ka teieni, äh, härra suursaadik nii et ma võin nüüd edasi minna nende küsimustega, mis ma olen ette valmistanud. alustuseks ma tahaksin keskenduda sellele, mis meile kõige rohkem praegu muret valmistab, nimelt uue valitsuse moodustamine. palun rääkige meile sellest natukene enam. minu küsimused on väga lihtsad. kas te usute, et see informatsioon jõuab äh, kiiresti kohale kiiremini kui viimastel kahe tuhande viienda aasta valimistel. samuti ma sooviksin, et te annaksite meile natuke rohkem informatsiooni konfliktide kohta, mis takistavad praegu uue valitsuse moodustamist härra Maliki, härra Malawi ning erinevate parteide vahel, samuti mis puudutab ka Iraagi kodanikuühiskonna organisatsioone, mis te arvate isiklikult sellest? Eh, mis te arvate neist jõupingutustest, mis on tehtud eh, arvamuste üksteisele lähendamisest? samuti on mul üks küsimus vägivallalaine kohta ja see on seotud turvateenistuste ülesehitamisega, ma leian, et vastavalt sellele, mis teie ütlesite, mingeid tulemusi on saavutatud, nüüd kui Ameerika väed Iraagist äh, välja lähevad, siis kuidas teie olete ennast ette valmistanud selleks ning üks lisaküsimus veel mis puudutab äh, vähemusi, siis üle miljoni iraaklase elab Jordaanias, Süürias eksiilis ja ma tahaksin teada, milliseid meetmeid te peaks võtma järgmine valitsus selleks, et äh, põgenikud saaksid koduriiki tagasi pöörduda. põhimõtteliselt on tegemist äh, koolitatud inimestega, kes võiksid vägagi kaasa aidata oma päritoluriigi arengule samuti tahaksin teada, mis on saanud läbirääkimistest Euroopa Komisjoni ning OSCE vahel ja mis te arvate, millised peaksid olema kõige olulisemad aspektid sellest äh, lepingust, äh, mis loodetavasti kiirelt allkirjastatakse? vastavalt äh, eeskirjadele on vaja parlamendi hääletust ratifitseerimiseks ja loodetavasti avaneb meil siin komisjonis võimalus samuti vastu võtta, tervitada siin Iraagi parlamendi saavitus, eh, saadikuid ning see aitaks luua tõsiseid suhteid meie vahel. aitäh, härra Mauro, proua Komis, palun. aitäh, härra esimees, aitäh, saadik. Teie lahke eh, ülevaate eest, eh, mis toob välja sellest, kuidas Iraak on komplitseeritud riik, kuid teisest küljest kuidas asjad arenevad ja liiguvad ja kuidas riik ei tohiks jõuda kuristiku äärele, äh, mi-, milles ta oli paar aastat tagasi. ja tegelikult ka usulahkude vahelise vägivalla äärele, millest, mille poolest iraaklased on ju ka tegelikult teadnud, äh, tuntud ja teatud ja pigem tuua seda välja, et iraaklased on oma õppetunni kätte saanud ja nad suudavad töötada ilma vägivallani laskumata. see vägivald, mida me oleme näinud, see vägivald on tõepoolest iraaklaste vastane, terroristlike rühmituste poolt, keda ei ole õnnestunud teil veel välja juurida ja mis tulid äh, Iraaki peale vägede sissemarsimist. mul on hea meel, et te mainisite ka välissekkumist, mis teie riigist, äh, riik, mille osaliseks teie riik on saanud äh, naaberriikide poolt, mõned inimesed Euroopa Parlamendist on väga mures äh, Iraani poolt selle sekkumise suhtes ollakse väga tundlikud, kui samas teiste riikide poolsete suhte, rik-, sekkumise suhtes ollakse täiesti pimedad, kas me räägime siin Saudi Araabiast, Süüriast või või ka muud. ma taha, milline võiks olla teie seisukoht, mulle heaks, mul oleks hea meel, kui te mainiksite seda. ma küsiksin teilt ka, kas teie arvates saavutatakse edasiminekut mitte ainult. härra Mauro puudutas põgenike teemat, eh, iraaklased naaberriikides, aga küsimus ka eh, sisepõgenike küsimus mis on ju tegelikult äh, palju püsivam küsimus, ma saan aru, et see sõltub julgeolekusituatsioonist, äh, paljud inimesed ei saa koju tagasi pöörduda, sest nad ei tunne ennast turvaliselt oma kodus, oma mm, päritolualal. eile äh, kohtumisel Iraagi delegatsiooniga küsisin seda ja meil oli väga hea meel kuulda, et valitsusvälised organisatsioonid tegelevad vähemuste õiguste küsimusega ja mul on väga hea meel kuulda, et hoolimata läbirääkimistest nad suudavad töötada äh, Iraagi parlamendi liikmetega sellel teem-, selle teema kallal lähikuudel. ma tahaksin ka öelda teile, et ma paluksin rohkem detaile energiakavatsuste protokolli kohta, mida, äh, mis kirjutati komisjoniga alla, kas need puudutavad seda aga gaasiväljade, kas need puudutavad aga gaasivälju või muid arasi, alasid, mida on Iraagis edasi arendatud? tahaksin öelda ka, et kui saate, andke meile informatsiooni selle kohta, millised on suhted äh, keskvalitsuse ja kurdi valitsuse vahel president Barzani on viidanud äh, suhetele Prantsusmaa ja Saksamaa vahel. mul on väga hea meel, et äh, selline asi on aset leidnud, ma arvan, et see peaks olema komisjoni jaoks element, lõpetada see tõrksus, mida me minevikus nägime, äh, et nad ei soovinud üldse suhelda kurdi valitsusega, sest loomulikult on väga palju võimalusi, mida saaks uurida selleks, et suhteid parandada mitte ainult äh, kurdi regionaalvalitsusega, vaid kogu Iraagiga, kui tõepoolest rohkem suhtleme kurdidega ja toome eksperte Iraagist ja ja suurendame pädevust kurdi regioonis, siis kindlasti julgeolekusituatsioon paraneb ja lõpuks lubage mul öelda, et ma saan väga hästi aru sellest, mida te räägite kaebuste kohta Iraagi delegatsiooni suhtes. mul on väga kurb, et te saite selle kirja hiljuti, kus väideti, et seitsmendat peatükki tuleks Iraagi suhtes rakendada, sellepärast et ÜRO ei ole veel leidnud, leidnud äh, lahendust valitsuse jaoks. see ei isenda, see ei see ei ole enamiku Iraagi delegatsiooni liikmete seisukoht ja nagu eelgi öeldud, me leppisime kokku protseduuris mitte lubada taoliste asjade kordamist, ma võin teile kinnitada vaid ei, ma võin teile öelda, et see ei esinda enamike valitsuste seisukohti, see esindab vaid delegatsiooni esimehe seisukohti, see on ebaproportsionaalne ja ebasobiv ja ma ei saa kuidagi toetada seda seisukohta, mis minu arvates on äärmiselt ebaõiglane. ja äh, ei võta arvesse seda tohutut progressi, mida iraaklased on saavutanud äh,, hoolimata neid paljudest, paljudest äh, probleemidest, mis teil on. aitäh, proua Nohpiller, kes on äh, Iraagiga suhete delegatsiooni juhataja ja siis äh, teeme vahe vahele sõnavõtjatega ja anname teile võimaluse vastata ja siis kõik jätkame viimase nelja öö, äh, kõnelejaga meie nimekirjas, proua Lohvile, teil on sõna. suur aitäh, härra esimees ja suur aitäh ka suursaadikule ettekande eest. mul on paar küsimust olukorra kohta inimõiguste vallas Iraagis ühest küljest on meil äärmiselt äh, liberaalne seadusandlus Iraagis äh, ajakirjanduse vallas, samas on aga väga palju ajakirjanikke, kes töötavad sõltumatute äh, väljaannete heaks ja tihtilugu nad on sattunud kriminaalsüüdistute ohvriks, tegelikult on tegemist aga hoopis poliitiliste küsimustega, tihtilugu on tegemist eh, tsiviilrünnakutega, aga võib jääda mulje, et tegemist võiks olla salateenistuse eh, aktsioonidega. samuti kohtuvälised eh, piinamised, kinnipidamised, nende kohta on, võiks samuti arvata, et tegemist on salateenistuste tööga Iraagis. kas valitsuse vastutavad ametnikud ei peaks mitte süüdlased kohtu ette tooma? seejärel Iraani küsimus, Türgi küsimus Nemad äh, sooritavad Põhja-Iraagi vastu äh, relvastatud rünnakuid, eriti piirialadel. juunis rääkis ka peaminister sellest ametlikult. sellised rünnakud inimõiguste jalge alla talumine ei ole suunatud mitte kurdi äh, mässuliste vastu, vaid tsiviilelanikkonna vastu ning tuhanded inimesed on sunnitud olnud sellest piirkonnast lahkuma. ma tahaksin teada, milline on teie hinnang olukorrale ning millised on need meetmed, mida Iraagi valitsus plaanib siin võtta. ja lõpetuseks viimane küsimus. Äh, Iraagis Ashrafi äh, laagris olev olukord, rääkisite sealsetest äh, mutšadiinidest äh, ning äh, me teame, et seal leidis aset väga tõsine rünnak, väga vägivaldne, parlament on seda küsimust juba korduvalt arutanud ja üheteistkümnenda juuli avalduses Reuters äh, annab teada, et Iraagi kohus on nõudnud kolmekümne üheksa mudžadiinide esindaja vangistust äh, ning neid süüdistatakse sellistes äh, tõsistes kuritegudes nagu kuriteod inimsuse vastu ning inimõiguste rikkumine. ma tahaksin teada, suursaadikud, mida täpselt neile ette heidetakse? suur aitäh ja nüüd, härra suursaadik, on teil võimalus vastata ja neli inimest tahavad veel küsimust esitada ma tahaksin tänada neid daame ja härrasid, kes mulle küsimuse esitasid. härra Mauro oli esimene ja, aga ma alustaksin siiski viimasest küsimusest. Äh, see puudutas siis partnerlus- ja koostöölepet. Äh, proua Patricia Lombard komisjoni poole pealt peaks ka siin olema, aga minu arvates läksid läbirääkimised, äh, kulgesid läbirääkimised väga ladusalt me pidasime neid läbirääkimiste voore siin Brüsselis ja üks voor toimus ka Bagdadis. me arutasime väga keerulisi probleeme. minu kogemus on selline, et kui toimuvad riigid näiteks Araabia riikide või teiste selle regiooni riikidega, siis alati tõstatuvad inimõiguste küsimused. meie puhul seda küsimust ei tõstatunud, oli küll mingeid pisemaid üksikasju, aga Äh, lõppkokkuvõttes me jõudsime kokkuleppele ja ma arvan, et on ainult aja küsimus, kuni see leping parafeeritakse ning siis ähm, algab see pikk protsess, kus äh, see leping läheb hääletusele erinevates parlamentides, sealhulgas ka siin Euroopa Parlamendis. see on äärmiselt oluline kokkulepe, see on siis äh, selleks nurgakiviks meie tulevastele suhetele. härra Mauro esitas mulle küsimuse ka relvajõudude rolli kohta. eelmise režiimi ajal meil oli äh, üle miljoni inimese relvajõududes äh, meil on ka äh, olnud, me oleme pidanud sõda Iraaniga, tunginud sisse Kuveiti. me oleme kasutanud sõjalist jõudu Kurdistanis see oli niimoodi varem. Äh, aga nüüd me oleme aru saanud, et me peame liikuma edasi ja me ei taha ka, et välismaised relvajõud jääksid meie riiki kauemaks, kui neid seal vaja on. Äh, rohkem kui aasta tagasi toimusid meil väga keerulised kõnelused USA-ga ning me jõudsime väga selgele kokkuleppele Ameerika suursaadik äh, ütles, et me äh, äh, jõudsime siis Ameerika suursaadikuga kokkuleppele ja see oli palju parem kokkulepe kui see, mis meil oli Jaapani või Lõuna-Koreaga. nüüd järgmiseks aastaks peaaegu kõik väed lahkuvad riigist. me oleme teinud väga suuri jõupingutusi oma sõjaväelaste koolitamiseks oma relvajõudude ülesehitamiseks ja praegu äh, praegu üheksakümmend üheksa protsenti äh, sellistest opera-, äh, üldse operatsioonidest viiakse läbi Iraan, Iraagi enda relvajõudude poolt, loomulikult meil ei ole õhuvägesid, ameeriklased varustavad meid praegu siis õhuvägedega, aga me loodame, et tulevikus suudame kõiki oma sõjalisi operatsioone läbi viia ise nüüd pagulaste küsimus. see on väga tõsine humanitaarprobleem. Iraak ei ole traditsiooniliselt see riik, kus pagulased välja lähevad, otse vastupidi, meil on siin, tuli, meile tuli miljoneid egiptlasi kaheksakümnendatel aastatel. aga pärast neid sõdasid pärast Julgeolekunõukogu otsuseid, kui Iraak oli täielikus boikoti ting-, tingimustes, algas meil just ajude äravool ja äh, paljud äh, iraaklased tulid äh, ära ka majanduslikel põhjustel. ning kahe tuhande kolmandal aastal pärast Al-Qaeda rünnakuid oli Iraak kodusõja äärel Äh, puhkes vägivald ja väga paljud iraaklased põgenesid naaberriikidesse, Süüriasse, Iraani, Jordaaniasse, Egiptusesse, Liibanoni. Äh, siin vaieldakse arvude üle, naaberriikide valitsused ütlevad, et, et neil on umbes miljon või pool miljon iraaklast äh, ÜRO andmed, andmete kohaselt on äh, ainult kakskümmend tuhat iraaklast ennast pagulasena kirja pannud. ja nüüd, kus olukord Iraagis on äh, paranenud äh,, iraaklased pigem eelistavad välismaal käia kui turistid, nad lähevad ära, aga nad tulevad tagasi. ja ma tahaksin tänada paljusid riike, kes on Iraagi pagulasi vastu võtnud ja neid toetanud ja Euroopa Liit on olnud ka väga helde toetaja. valitsuse moodustamine. see on umbes sama keeruline nagu Belgias. asi on väga keeruline me olime, kui me oleksime endiselt äh, diktaatoririik, siis oleks äh, valitsus minutiga koos, seda otsustaks ja sellega asi lõpeks. aga nüüd peavad kõik erinevad jõud kokku tulema, et valitsust moodustada ja see ei ole kerge. muide, möödunud äh, valitsuse alg-, ametiaja alguses suniidid bro-, blokeerisid seda. jaa nii et, et äh, praegu on tõesti esimene kord, kui iraaklased tulevad ähm, kokku, meil valitseb üksteise suhtes väga suur umbusk ja me peame õppima teineteist usaldama, teineteist kuulama, teineteisega kompromisse tegema, äh, dialoogi pidama ja ja see kõik juhtub, meil on vaja teha väga palju tööd, meil on vaja jõupingutusi koondada, aga lõppkokkuvõttes anna, kannavad need vilja, me peame lihtsalt olema kannatlikud proua Koomes. okei okay., oh yes. Yeah, this is a problem, intervention of neighboring countries. Eh, te esitasite küsimuse naaberriikide sekkumise kohta, jah, naabreid ei saa paraku valida ja meie olukord on tõesti väga raske. kahe tuhande kolmandal aastal me loomulikult äh, tungisime sisse Kuveiti, meil oli probleeme Iraaniga, Süüriaga, äh, kuigi ka seal oli Paati partei võimul ja meil oli Paati partei, aga nad ei saanud omavahel läbi. ja kui Saddami režiim kadus, äh, siis tegelikult kukkus kogu riik kokku. meil ei olnud näiteks politseinik, ei ole lausa ime, kuidas liiklus toimis. Äh, pärast seda valitses siis suur tühik ja see tühik tuli täita. jah, mõned meie naabritest tulid. Äh, ja on kahetsusväärne, et meie vennad Araabia riikidest, kes oleks pidanud meid aitama enne kui keegi teine, et neil on väga palju, sest meil on väga palju ühiseid huve, nemad ei tulnud ja paljud suured Araabia riigid ikka ei osale veel ja, ja, ja isegi viimased valimised olid suurel määral regionaalsed valimised, mitte äh, riiklikud valimised. kõik meie naabrid sekkusid sellesse valimiste protsessi erineval moel ja erinevatel põhjustel demokraatia ei ole meie regioonis teretulnud. see põhjustab paljudele riikidele seal peavalu. ja kõik tahtsid kujundada Iraaki vastavalt oma soovidele. Iraak on äh, Iraagil on äh, suuruselt teised naftavarud maailmas ja me toodame suhteliselt vähe pärast seda, kui me oleme suurte ettevõtetega alla kirjastanud kokkulepped, suudame kuus kuni kümme miljonit barrelit eksportida kümne aasta jooksul ja loomulikult see ei meeldi paljudele riikidele. aga me ei soovi öö, äh, oma naabrite asjadesse sekkuda, me tahame nendega dialoogi pidada, neid veenda Eh, lõppude lõpuks on meie piirkond väga rikas energiaallikate poolest, see on väga oluline eh, rahu ja julgeoleku jaoks eh, selles piirkonnas. ma arvan, et meil peaks olema majanduslik koostöö, meie majandused peaksid olema integreeritud ja me üritame ikka veel väga seda saavutada. proua Komes Äh, esitas küsimuse ka sisepõgenike kohta. jah, see on ka üks osa pagulaste probleemist. Äh, kui algasid äh, konfliktid erinevate usulahkude vahel, kui šiidid tekkisid konfliktid seal, kus oli sunniitide vastu, seal, kus oli šiitide enamus ja vastupidi ja me üritame saavutada äh, rahvuslikku leppimist. Äh, paljud inimesed läksid tegelikult oma kodudesse pärast tagasi. näiteks kui mina oleksin, ma olin sel ajal küll Brüsselis, aga kui ma oleksin olnud Iraagis, siis ma ei oleks saanud oma koju jääda ja naabrid räägivad, et nüüd on olukord muutunud väga palju asju äh, on juba toimunud ja, ja ma arvan, et probleemid lahenevad. Äh, vabaühendused, proua Gomes, vabaühendused ja inimõigused. Äh, kuna mul aega on vähe, siis ma üritan äh, teha lühidalt. sellised sõnad nagu inimõigused ja varem meie sõnavaras ei olnud. me olime justkui vabast maailmast ära lõigatud ja see protsess, mm, inimõiguste eest võitlemine meil on algamas, meil on inimõiguste minister ning äh, ma loodan, et meil on varsti ka sõltumatu inimõiguste komisjon, see tähendab sõltumatu valitsusest. ja ÜRO-s arutati ka äh, inimõiguste teemat mõned päevad tagasi. ja, ja arengud Iraagis tõesti selles vallas on äh, väga head aga meie jaoks on siiski tegemist uue asjaga ja, ja täpselt nagu ka vabaühendused. ma arvan, et meil on nüüd juba üsna, üsna palju vabaühendusi ja nad tõesti, tõesti, nende roll kasvab Äh, energiaalase vastastikuse mõistmise memorandumi roll. jah, tegemist oli tõepoolest väga olulise kokkuleppega ning äh, ma arvan, et mõlemad pooled, nii Iraak kui ka Euroopa Liit äh, suhtusid sellesse mõlemad väga entu-, entusiastlikud. meil on Euroopat vaja, meil on vaja Euroopa Liitu. ja me kõik saame aru, millised on äh, Euroopa Liidu probleemid energiaallikate leidmisel. nii et, et äh, tegemist on kokkuleppega, mis on mõlema poole huvides. me kir-, allkirjastasime väga olulise lepingu nafta alal ja ma arvan, et tule-, üsna peatselt ka gaasi alal ja siis peaksid algama juba tehnilised läbirääkimised Euroopa Euroopa Liidu siis energiavoliniku ja Iraagi vahel, et äh, siis juba paika panna, kuidas konkreetselt see nafta ja gaas peaks Euroopasse jõudma. Äh, suhted keskuse ja regioonide vahel. me oleme föderaalne riik äh, ja ka põhiseaduslik riik, meil on siin Kurdistani piirkond näiteks Põhja-Iraagis ja ka see on tegelikult, see föderalism on meie jaoks uus asi. paljud iraaklased äh, äh, tõlgendavad föderalismi kui äh, separatismi, kui riigi jagamist ja tihtipeale me näeme Belgiast näidet ja loodame, et see on hea näide me üritame väga kõvasti, jah, meil on probleeme, on palju arusaamatusi keskvalitsuse ja regionaalsete valitsuste vahel, aga ma arvan, et, et me jõuame kokkuleppele. on väga palju ummikuid ja kirkukk on üks teema. põhiseaduses seda mainitakse, meil on olemas teekaart aga kõigeks läheb aega. ja ma tõesti arvan, et praegu suhted keskvalitsuse ja piirkondlike omavalitsuste vahel on, on head. ja mis puudutab Euroopa kohalolekut, jah, see on väga oluline. Kurdistan on osa Iraagist ja loomulikult tuleks teie kohalolek seal Iraagi huvides ja proua Lohpiiler. Äh, aitäh selle küsimuse eest. Äh, inimõigused Iraagis. nagu ma juba varem selgitasin, meie jaoks on tegu uue asjaga, aga me õpime. ja meil on muide naisminister, kes tegeleb inimõigustega. ja ta on tõesti väga avameelne ja tal on alati teiste valitsuse ministritega probleeme, aga teda toetavad äh, parlament ja vabaühendused ja üldsus üldiselt. ja mis puudutab piinamist, jah, siis äh, seda on tõesti ette tulnud äh, ja ka meie vanglates Ameerika okupatsiooni ajal Äh, tegemist on asjaga, mida ei saa sada protsenti kontrollida, isegi kaasaegsetes demokraatlikes riikides tuleb seda ette. Te mainisite ka seda, et et inimest ei tohi ilma kohtuotsuseta vangis hoida. ja kas see, see asi meil areneb? Äh, asjad ei ole enam nii, nagu nad olid aasta tagasi või neli aastat tagasi. olukord paraneb, aga äh, kõik ei ole veel täiuslik. Äh, me, need, kes me inimõigustest hoolime, ei ole veel kõigega rahul. ja mis puudutab pressivabadust, jah, meil on olemas pressivabadus ja ajakirjandusvabadus ja me oleme selle üle uhke. sellepärast, et eelmise režiimi ajal meil oli ainult kaks äh, ajalehte, üks oli valitsuse oma ja teine Saddam Husseini poja oma. nüüd on meil lõputult ajakirju, ajalehti, ma ei tea, kas neid on viiskümmend, kuuskümmend ja mitte keegi ei kontrolli neid aga loomulikult, loomulikult, kui ei ole millegagi rahul ajalehes, te võite kohtusse minna. ja seda on juhtunud mõningates Iraagi piirkondades on ajakirjanikke vangistatud või nagu te ütlesite, üks neist tapeti. aga asja mõte on siiski, et, et, et tuleb pöörduda kohtusse ja, ja ma arvan, et need asjad, mis juhtuvad Iraagis, on mõistetavad, arvestades, et meil on seal aastaid olnud brutaalne diktaatori võim. aga ma arvan, et need asjad ei jätku niimoodi igavesti, nad kunagi lõpevad ja äh, nüüd äh, ma arvan, et tegemist oli Saddami toetajatega, nemad äh, viisid läbi repressioone Iraagis ja ka Kurdistani piirkonnas. Te võite neid näha, te võisite näha neid Saddami ajal televisioonis ja võib-olla mäletate, neli-viis aastat tagasi äh, äh, teate, mis juhtus, teate, me kõik teame, et iraaklased on väga palju kannatanud, eriti äh, nende, nende sugulased, keda siis need mušeliinid tapsid, nii et, et nii et, et äh, kui nad tegutsevad äh, selles Iraagi territooriumi osas, kus, kus keegi täpselt ei tea, mis seal toimub. ja, ja on tõesti kahetsusväärne, mis on aset leidnud äh, Äh, me, me tahaksime, et läheks Iraani tagasi, nad ei taha, et nad meie pinnale jääksid, nad on tapnud meie inimesi. ja umbes tuhandel neist juba on Ameerika, Euroopa või Kanada passid, nii et miks nad ei lähe tagasi sinna? me isegi sunni neid Iraani tagasi minema, me lihtsalt ei taha, et nad meie juures on. ja ja neid äh, tahetakse isegi kohtu ette tuua, nii et, et, et see on täiesti normaalne. Äh, äh, suur aitäh! suur aitäh, nagu te näete, aeg läheb kiiresti, meil on veel neli kõnelejat ja ma arvan, et küsimus ei tohiks olla pikem kui poolteist minutit ja härra Maier alustab Sí, sí, presidente. Le sugiero para próximos debates. aitäh, eh, lugupeetud esimees. nüüd eh, järgnevaks aruteluks eh, ma arvan, me peaksime paremini aja ära jagama, et ei oleks esimese ja teise kategooria saadikuid. aga ka mind üllatas see, et delegatsiooni juht tundis muret selle üle, et äh, Iraanil äh, võib olla sedalaadi peaminister, aga vastavalt äh, sõjateadusele need, kes kõige suuremat survet avaldavad, need ka omavad või valitsevad territooriumit ja praegu on ameeriklased selleks jõuks. nii et me peaksime väga ettevaatlikud olema taoliste avaldustega. nüüd, mis puudutab valimist, valimisi Iraagi Rahvaliidu ja süüdistuste osas ja selles osas, et viiskümmend kaks kandidaati võtsid eh, oma kandidatuuri tagasi, siis ma tahaksin teada, kas taoline keerukas olukord valitsuse loomisel ei tulene mitte põhiseadusest, kus on ette nähtud väga selge jaotus, et ministrid peavad olema näiteks šiidid, peaminister sunniid ja nii edasi. et kas äkki see põhiseadus ei tekita probleeme ning nüüd äh, ajast kinni pidades ma tahaksin veel lõpetuseks ütelda, et meie oleme alati sissetungimise vastu olnud fraktsioonis. Tanel Kirilla on väga suure korralageduse loonud massihävitusrelvi ei olnud seal Al-Qaedaga seoseid ka mitte, aga naftat siiski. nii et ma tahaksin nafta kohta küsida. miljard dollarit abi Jaapanilt moderniseerimaks Bassora piirkonda ning samuti on lisa abi ette nähtud äh, toornafta punka, pumpamiseks, ma tahaksin teada, kuidas te kavatsete eh, seda rahastada? suur aitäh, härra Katsin, palun. suur aitäh, härra esimees človeški civilizaciji tudi ilustracija multilingvizma in multikulturno. lugupeetud esimees, Mesopotaamia on üheks äh, tsivilisatsiooni hälliks ja tegemist on samuti äh, multikultuurilise mitmekeelsuse hälliks. nii et äh, jah, muidugi mõista on vaja aega, et olukord stabiliseeruks Iraagis. see on hea, et te kasutate ära seda aega, mis teil on jäetud, aga siiski võrdlus äh, Belgiaga on natukene veider, sellepärast et Belgias on oma monarhia, mis tagab riigi ühtsuse. Iraagis on nagu olukord teistsugune, Iraagis on vaja ühte presidenti, aga meil on vaja positiivset äh, märguannet Iraagi poolt. Euroopa Parlamendis me soovime tasakaalustatud suhteid ja seda teie parlamendi kõikide jõududega. me tahaksime vältida seda, et tulevikus toimuksid taolised intsidendid, nagu mõni aeg tagasi aset leidsid. me tahame siin Euroopa Liidu ja kõigi iraaklaste huve täita, ma ise olen viibinud Iraagis, kuid ainult Kurdistanis tegelikult. valitsuse loomine on hädavajalik, seda selleks, et kogu Iraagi territooriumit saaks külastada ka välismaalased, seda ka selleks, et Bagdad oma uksed lahti teeks ning et äh, majanduse hoogustamine saaks võimalikuks. kõikidel neil põhjustel ma tahaksingi teilt küsida, millised on Iraagi valitsuse äh, plaanid infrastruktuuride, transpordi, energia osas, äh, ja mida te plaanite samuti ette võtta selleks, et majandust hoogustada pärast nüüd neid sõja-aastaid? on jõudnud kätte aeg investeeringuid äh, ligi meelitada ja ka samuti vana Mesopotaamia põllumajanduslik äh, potentsiaal on ju väga suur, nii et te peaksite tegema kõik selleks, et põllumajanduse uut hoogu anda härra Atkinson. härra esimees, ma teen alati lühidalt. esiteks infrastruktuur, eriti peale neid erinevaid küsimusi, mis on toimumas äh, riikliku ja kohaliku omavalitsuste vaheliste suhete vallas, eriti infrastruktuuri äh, elektri puhul, teine punkt, mis on toimumas antiikesemete kaitsealal äh,, alal, neid on ju väga palju ja need äh, on meile kõigile suure mureallikaks. suur aitäh, härra Tänak, palun. aitäh, paar küsimust, kõigepealt me kõik tunnustame, et Iraagi föderaalne struktuur on hästi habras. kas äh, saadiku seisukohalt peaks olema alaline koalitsioon, kaasa arvatud sun-, äh, selline, mis kaasaks sunnid, või saab olla äh, Iraan föderaalne konstruktsioon, mida juhib lihtsalt äh, enamusvalitsus, kus äh,, ilma sunnide osaluseta. teema, mis mind intrigeerib, on kahepoolsed suhted Iraagi ja tema Araabia part-, naabritega, eriti Saudi Araabiaga, mis ilmselt on äh, väga mures Iraani mõju pärast Bagdadis ja Süüria, kellel on täpselt vastupidised mured, sellepärast et ta on, on Damaskuse tere, Teherani vahel teatud lähedus. Äh, partide, äh, Baathis äh, režiim, kellega võiks olla head suhted, isegi Iraani šiia, nendega võiks olla head suhted tulevikus, uue valitsusega Bagdadis ja järgmine küsimus, mis äh, mulle väga südamelähedane äh, on, ma olen, äh, te mainisite sü-, öö, uut ministrit, kes on kristlane, kuidas te kavatsete kaitsta kristlikku pärandit Iraagis? eriti arvestades seda, et paljud kristliku vähemuse liikmed pidid põgenema Jordaaniasse ja Süüriasse ähm, Iraagist. suur aitäh! nii et teie kõrgeausus, palun vastate, vastake viie kuni seitsme minuti jooksul kõigele sellele. see on ju tegelikult teie kasuks, eks? härra Mailo küsimus. Iraak äh, ja Iraagi valitsust, ma ei tea, kas seal on, see on võimalik, meil on vabad valimised, jah. oli valimistes pettusi, äh, lahkarvamusi, aga mitte nii suures ulatuses ja ka need, keda süüdistatakse, et nad äh, on Iraani lähedas, Iraani pooldavad, siis neid ei olnud nii paljud. ehk see on vastus ka teisele küsimusele. jah, see valitsus peab olema kaasav, president peab olema Iraagi ühiskonna kõikide komponentide president, türgid, kurdid, äh, sunnid, kõik teised ja ma arvan, et kõik poliitikud saavad sellest aru ja on veendunud, et see on ainus viis, kuidas uus valitsus kokku saada saaks ja seetõttu ma arvan ka lähebki nii kaua aega valitsuse moodustamisega. nii et see ei saa olla Shia ega Sunni ega konstitutsioon, see ei ole midagi taolist. aga tänu sellele, et eh, Shia arm-, šiiadel on enamus parlamendis, siis nad lepivad omavahel mingites asjades kokku, kokku ja aga omavahel nad ei oleks suutnud kokku leppida praegu ja me ei tohi olla üllatunud, kui järgmine peaminister on šiiat, aga see on ainult põhimõte, ainult sellel põhimõttel, sest see on demokraatia. see on see, mida demokraatia kaasa toob. mis puudutab naftat paar aastat, paar kuud äh, tagasi kirjutas Iraak alla suured kokkulepped peamiste naftafirmadega ja enamik ausalt öeldes olid Euroopa firmad. ameeriklased said ainult väikesi lepinguid ja neil on äh, väike osa nendest lepingutest, nii et ei peaks olema eriti mures, eriti mures selle peal. mis puudutab suhteid Iraagi esindajate koja ja Euroopa Parlamendi vahelisi suhteid, jah, ma väga toetan seda, täielikult toetan. meil on nüüd ametis uus parlament, see ei ole veel kokku saanud, et oma presidenti valida, aga ta teeb seda üsna peatselt ja ma arvan, me peaksime hakkama juba pihta. ja ma näen härra Pötteringi siin ja tema toetas meid väga palju, niisiis aitäh, härra Pöttering, on kena teid siin näha investeeringud ja ähm, arendus, arenguprojektid, jah, me ei saa seda lubada endale, meil on vaja investeeringuid ja seetõttu parlament hääletas üsna äh, julge investeeringu äh, laenu poolt, need on tulevad nüüd Hiinast, Prantsusmaalt, Hiina oli muidugi esimene, kes kohale jõudis, Türgi, mõned Belgia ettevõtted, mõned Saksa ettevõtted on tulemas ja eriti naftasektoris meil on vaja kümme või viisteist, nagu äh, lugupeetud parlamendiliige ütles, meil on vaja sada, kakssada miljonit dollareid, ma arvan, et need on tulemas, sest lõppude lõpuks nafta on asi, mida vajavad peaaegu kõik. So-, suhted Saudi Araabia ja Süüriaga ma pean siin olema natuke diplomaatiline ja ma ei saa nii julm aus olla, nagu ma ütlesin. me ei ole kõige paremates suhetes oma naabritega. mõningaid naabreid süüdistati selles, et nemad lubasid äh, terroristidel üle oma piiri meie riiki tulla. Nad ei ole selle üle õnnelikud, aga jah, siin on palju regionaalset sekkumist, eriti meie naabrite poolt ja paljud naabrid polnud üldse rahul sellega. eriti kas sellepärast, et demokraatia on tulemas siia piirkonda või sellepärast, et Iraak võiks olla suur naftatootja. nii et põhjuseid on palju, aga lõppude lõpuks ma arvan, et keegi ei saa vastu väita sellele, et nad peavad Iraaki aktsepteerima, kolmkümmend, nelikümmend miljonit inimest. ja see toob mind äh, muuseumi ja kadunud arheoloogiliste Äh, esemete juurde, see on, sellest on väga kahju, see on ka kadu ja kahju kogu inimkonnale. jah, ma olin Belgia välisministri külastuse ajal äh, tema saatjaks, ta küsis selle muuseumi kohta, me läksime, äh, me läksime koos seda vaatama ja ma tundsin palju paremini ennast. oli kaks suurt saali, kus oli kokku toodud erinevad leiud, on need pärit Ameerikast, erinevatest teistest riikidest, aga nad äh, Nad said kätte võib-olla viisteist protsenti kõigest sellest, mis kaduma läks. aga mis mind rõõmustas, on need uued leiud. tegelikult Iraagis, mis iga, kus iganes sa labida maasse lööd ja ma tegelikult ei liialda, siis midagi sa ikka leiad maast. et see on teatud lohutus. see on parem, kui ei midagi. suur aitäh teile! suur aitäh ja ma loodan, et see diskussioon on olnud äh, kasulik ja vastanud mõnedele teie küsimustele nüüd ma tahaksin teid väga tänada, veel kord suur aitäh, härra esimees. ja me jätkame saadik äh, Torbjörn äh, Prillega, Torbjörn Prillega. Don't go away. ärge kuskile kaduge. Stay put. okei okay,, Dan. hästi siis. Well, thank you, ambassador, for coming. suur aitäh suursaadikule selle eest, et täna siia tulite ja me arutame väga olulist küsimust meie jaoks tegemise, tegemist on siis Sudaani valimistega, kui te õigesti mäletate, siis mõni aeg tagasi viibis siin endine endine Lõuna-Aafrika Vabariigi president Abu Mbeki, temaga aru, arutasime me paljusid äh, probleeme toona tulevaste äh, valimiste osas, samuti äh, enesemääramise küsimus Lõuna-Sudaanis, see äh, hakkab toimuma siis jaanuaris, siis meie seas on samuti, aga nad tulevad natukene hiljem. kolleegid, kes Veronika de Kaiser ja proua Gomes. ja nemad on siis ise kohapeal viibinud. Need suursaadik, palun, sõna on teil. suur aitäh, suur aitäh teile kõikidele selle eest, et äh, kutsusite mind siia rääkima olukorrast Sudaanis ning tulevastest aegadest Sudaanist, sest et kätte on jõudma Sudaani ajaloo jaoks väga oluline hetk. ma usun, et meil avaneb võimalus kuulata ka Euroopa vaatlusmissiooni juhti, kes viibis Sudaanis valimiste ajal, nii et ma ei hakkaks detailselt valimistest rääkima, ütleksin vaid nii palju, et valimised toimusid ja selle tulemusena loodi uus valitsus, mis koosneb vanadest, samadest isikutest, kuid põhimõtteliselt tahaksin mina rääkida siin sellest, et äh, samuti töötatakse Sudaanis edasi kõikehõlmava rahukokkuleppe ümber. Te kõik olete tuttavad sellega, see sõlmiti siis kahe tuhande viiendal aastal ja sellega tehti lõpp äh, kahe aastakümne pikkusele kodusõjale Sudaanis ning äh, sellega nüüd jõutakse viimasesse kõige olulisemasse faasi. president ütles igati õigesti, et järgmise aasta jaanuaris, vabandust, esimees ütles õigesti, et järgmise aasta jaanuaris Lõuna-Sudaani elanikud otsustavad siis, kas nad tahavad jääda Sudaani koosseisu või tahavad iseseisvaks saada. nii et äh, tegemist on tõesti väga olulise hetkega selle riigi ajaloos. see on otsustav ajahetk kogu selles regioonis, sellepärast et siin on Sudaan kõige suuremaks riigiks selles äh, piirkonnas äh, piiridel on olukord suhteliselt ebastabiilne ja ma arvan, et kogu ülejäänud Aafrikas samuti peab Sudaanis toimuvaid sündmusi poliitiliselt väga oluliseks. kõikehõlmava rahukokkuleppe viimane etapp kätkeb endas ka siis järgmise aasta jaanuaris toimuvat referendumit ja see on ette nähtud, lisa, sisaldub äh, rahukokkuleppes, mis sõlmiti ja selle tagajaks on siis rahvusvaheline üldsus. muudki on kõikehõlmavas rahukokkuleppes, mis on vaja veel ellu viia üheks oluliseks küsimuseks on Lõuna- ja Põhja-Sudaani vahelise piiri märgistamine. tegemist on olulise elemendiga, eriti võttes arvesse, et Lõuna-Sudaanis leiavad, leiab aset siis reform ning samuti on kaks üleminekupiirkonda ning eh, eelmine aasta taheti siis lahendada piiriküsimused, kuid väga paljud eh, elemendid praegu on veel lahtised ning on vaja nende osas tööd teha. samuti on väga oluline see, et referendum toimub ja oluline on, et selle tulemused oleksid usaldusväärsed see nõuab väga tõsist ettevalmistust ja nõuab ka seda, et osapooled äh, mõistaksid, kuivõrd oluline on kõike seda viia läbi, äh, läbipaistvalt, et inimesed saaksid neid küsimusi arutada. kindlasti selle, kindlasti ka val-, valimisvaatlusmissioonil on omad järeldused, omad soovitused ja seda kõike saaks ära kasutada kindlasti ka referendumi ettevalmistamisel. samuti peame me nüüd tähelepanu pöörama sellele, äh, mis referendumile järgneb. tegemist on küsimustega, mida tuleb arutada nende kahe osapoole vahel, et tagada rahumeelne kooselu äh, ning äh, tagada see, et äh, lõunasudaanlased saaksid hääletada, see kõik puudutab julgeolekut, kodakondsust, äh, rahalisi, loodusvarasid, samuti, samuti rahvusvahelisi kokkuleppeid. Õnneks hiljuti jõuti kokkuleppele Etioopias, Mäkkeles ning sõlmiti vastastikuse mõistmise kokkulepe ning see vastastikuse mõistmise memorandum ütleb selgelt, et mõlemad osapooled peavad äh, olema kaasatud sellesse protsessi ning et võib-olla on vaja ka vahendamist ning siin viidatakse Aafrika Liidule, millel on vastav üksus, mida juhib härra Mbeki, kuid tegelikult siin läheb kõik veel kaugemale rahvusvaheline üldsus võib-olla peaks osalema läbirääkimistel. sest et kõik see on väga oluline rahumeelsete suhete tagamisel selles piirkonnas. olukord lõunas on muret tekitanud viimastel aastatel on olnud äh, palju ohvreid erinevate mässude ning konfliktide tagajärjel. Darfuri olukord on olnud väga keerukas. me teame, et osad piirkonnad ei ole olnud stabiilsed, toiduainetest on olnud puudu, kõik see on loonud vägagi kriitilise õhkkonna me ei saa ilmtingimata eeldada, et lõuna äh, pool suudab üksinda lahendada need probleemid, vaid äh, Lõuna-Sudaanil äh, tõenäoliselt läheb vaja ka rahvusvahelise üldsuse toetust ning stabiilseid suhteid Põhja-Sudaaniga. olukord Darfuris on endiselt murettekitav julgeolekuolukord on halvenenud viimasel, viimase kuue kuu jooksul ja me oleme näinud, et rahuvalvajaid on rünnatud, tegemist on UNAMID jõududega, ehm, samuti humanitaaroperatsioone on takistatud, juurdepääsu erinevatele piirkondadele ei ole Äh, neis piirkondades on siis äh, relvastatud jõudude ja valitsuse vahelised kokkupõrked aset leidnud, samuti kahjuks oleme me näinud, et humanitaartöötajate tegevust on otseselt takistatud, vähemalt kolm neist endiselt on pantvangis ja ma pole kindel, millistest jõududest me siin täpselt räägime, kuid kõigel sellel on ainult väga negatiivne mõju humanitaarorganisatsioonidele sellele, kuidas nad oma missiooni täita saavad. Njalas, Darfuri linnas on olukord keerukas ja ma võin ütelda, et kui ma seal viibusin, siis õhkkond oli väga pingeline ja humanitaaroperatsioone oli väga raske Äh, läbi viia ainult linna lähedal, oli võimalik seda teha, aga kaugemale eriti ei olnud võimalik pääseda ja see oleks olnud eriti oluline. samuti korduvalt oleme me rääkinud sellest, millised võiksid olla lahendused Darfuri konfliktile, me oleme ütelnud, et läbi sõjaliste lahenduste me ei saa edasi liikuda Euroopa Liidu ja ÜRO vahendaja äh, on siin edasi üritanud töötada, ka UNAMID on sinna abistanud, ka kodanikuühiskond peab olema kaasatud. ma ise osalesin Kodanikuühiskonna Foorumi avamusel, see peaks nüüd kaasa aitama, sest et seeläbi saab ka rahva arvamuse kaasata sellesse töösse kokkuleppe leidmisele. ma tean, et osad liikumised on kaasatud, osad aga ei ole nõustunud üldse osalema poliitilistel läbirääkimistel, et olukord on väga keerukas. ja samuti tuntakse endiselt muret julgeoleku pärast, karistamatus on samuti endiselt äh, üheks probleemiks. ja nii valitsus kui UNAMID äh, vaja, peavad nende probleemidega tegelema ja nad, ma usun, et kõik see näitab, kui tõsine olukord on. nimelt eile rahvusvaheline kriminaalkohus tegi avalduse. see puudutas Sudaani presidendi vastu astutud samme. nii et Darfuri ei tohi lasta tähelepanu alt välja ja samuti tuleb tähelepanelikult järgida lõuna- ja põhjapiirkonna vahelisi suhteid järgneva kuue-kaheteist kuu jooksul. piirkonnas on muidugi mõista palju muret äh, olukorra pärast Sudaanis, tegemist on olulise riigiga mitmeti. Euroopa Liidu osa siin on igati äh, lootustandev, ka Aafrika Liit peab oma rolli mängima ja looma tingimused rahumeelseks kooseluks lõuna ja põhja osa vahel, kuid see sõltub muidugi ka referendumi tulemustest. ma arvan, et samuti on mõistetud, et Lõuna-Sudaan peab saama võimaluse oma õigusi kasutada, mis on ära toodud ka kõikehõlmavas rahukokkuleppes ja nad peavad saama otsustada, kas nad soovivad Sudaani koosseisu jääda või mitte. aga tuleb teha kõik jõupingutused selleks, et rahumeelseks kooseluks oleksid tingimused tagatud. hoolimata siis sellest, millised referendumi tulemused ka ei oleks. samuti erinevad rahvusvahelised osapooled peaksid üritama niivõrd, kuivõrd võimalik välja töötada ühtset lähenemist Sudaani küsimustes, siis ma tahaksin viidata konsultatiivsete foorumite eh, loomisele ÜRO ja mm, Euroopa Liidu vahel. siin osaleks siis kogu rahvusvaheline üldsus ja ka see võib panustada ühtsema ja tõhusama lahenemi-, lahenduse väljatöötamisele Sudaani küsimustes Äh, sellega ma praegu piirduksin, lugupeetud esimees, ning äh, loodetavasti selle alusel võime nüüd arvamusi vahetada uh,. Ask... suur aitäh ja ma paluksin nüüd meie kolleegi proua Veronique de Kaiserit, kes oli siis Euroopa Liidu peamine valimisvaatleja Sudaanis sõna võtta. ma ei leidnud mikrofoni nuppu, aga aitäh lugupeetud esimees, äh, kallis Torben, äh, minu jaoks on tegemist äh, tõesti erakordse võimalusega sind siin tervitada. ma ei tahaks pikemalt Sudaani olukorra peatuda, vaid anda ülevaate nüüd lõplikust meie raportist ja rääkida natukene ka tuleviskust. ma viibisin siis Sudaanis kaks nädalat tagasi ja seda selleks, et valimiste kohta koostada lõplik äh, raport ja see edastada ka valimiskomisjonile. see toimus siis põhjapiirkonnas, seejärel külastasin lõunapiirkonda selles riigis ning tutvustasin seal ka raporti tulemusi, kuid mitte täpselt sama menetluse alusel äh, sest et ma ei tahtnud põhja- ja lõunapiirkonda käsitleda eraldi, eh, nii nagu referendum oleks juba toimunud ja tulemused teada. aga tegemist on tõesti ajaloolise pöördehetkega Sudaanis valimisi lõunas, kuid võib-olla ka põhjas vaadeldi eelkõige kui järeleandmisena seda kõikehõlmava rahukokkuleppe raames. kõikehõlmav rahukokkulepe kahe tuhande viiendal aastal tegi lõpu sõjaolukorrale Lõuna-Põhja vahel ja seal olid ette nähtud ka teatud äh, etapid, äh, valimised ning viimaseks etapiks on siis referendum, mis peaks toimuma jaanuarikuus. kui valimised äh, läbi said, siis põhjas on olukord natukene veider, seda seetõttu, et kõik kandidaadid, kes oleksid võinud president al-Bashirile vastu astuda, nemad astusid, võtsid oma kandidatuuri tagasi, peamised opositsioonijõud boikoteerisid valimisi ning äh, seega siis põhjas leidsid aset presidendivalimised, kus oli tegelikult puudu kandidaatidest, sest et kandidaat oli ainult üks ja siin ei ole midagi üllatavat, et Bashir võitis vähemalt presidendivalimised. muidugi mõista ei toimunud mitte ainult presidendivalimised, vaid ka valiti kubernerid, legislatiivsed assambleed, kuid presidendivalimiste huvi põhjapiirkonnas oli palju väiksem. lõunas aga siin lähtuti ka referendumi perspektiivist ning siin oli juhtivaks jõuks SPLM, Sudaani rahvavabastusliikumine ning pressi-, ning äh, selle eesotsas on siis äh, Lõuna-Sudaani äh, valitsuse juht härra Salva Kiir ja tema võitis siis valimised lõunas. tulemused olid lausa muljetavaldavad, võiks ütelda, et meenutasid Stalini aegu üheksakümmend kaks protsenti hääli tema kasuks. nii et te näete, et need valimistulemused on tõesti äärmiselt muljetavaldavad. küsimus seisnes eh, selles, kas eh, valimismissioon leidis, et tulemused on usaldusväärsed. siin valimistel tuleb teha vahet kahe hetke vahel. esmalt see hetk, Äh, enne valimisi ja valimiste päev. ja siin võib ütelda, et põhimõtteliselt võib-olla enam põhjas kui lõunas kõik toimus enam-vähem korrektselt. Äh, Anna Gomes võib-olla natukene tõsisemalt siin hakkab ründama valimispettusi ja muud. ma ütleks, et see vastas peaaegu rahvusvahelistele normidele. jah, võib-olla oli pettusi äh, seda registreerimisel ja rahvaloendusel, kuid igastahes valimiste päeval me nägime, et kõik laabus enam-vähem korralikult, nii et võib ütelda, et suuri jõupingutusi tehti. teine hetk siis, teine osa valimistest. valimisjaoskondade sulgemine, valimised kestsid viis päeva, häälte kokkulugemine see oli täielik äh, kaos. nii põhjas kui lõunas, seda seetõttu, et äh, seda oli väga raske korraldada, oli liiga, oli üleliigseid äh, hääletussedeleid, samuti tekkis raskusi hääletussedelite transpordiga, nii et kõik see oli raskendav. ja nüüd samuti tulemuste sisestamine infos, informatsioonisüsteemi, mis loodi just nimelt selleks, et kontrollida tulemusi, vaadata, kas ühes või teises valimisjaoskonnas näiteks ei olnud sada protsenti hääl ühe kandidaadi poolt või kas hääletussedelid, mis anti valimisjaoskonda sisenemisel, sealt ka väljusid, kas nad olid ikka needsamad kas näiteks ei olnud mõningaid sedeleid, mis oli pooleks rebitud, aga siis ikkagi äh, arvatud häälte hulka, nii et selleks oli ette nähtud oma süsteem. aga pärast äh, arvukaid jõupingutusi leidis äh, valimiskomisjon, et ei olnud võimalik neid andmeid sisestada ning hakati hääli käsitsi kokku lugema. seda paberilipakatel ja mingit kontrolli enam ei olnud protsessi üle. me pidime paar nädalat tagasi teada andma, et presidendivalimiste tulemused äh, tegelikult äh, arvestasid vähema kui viiekümne protsendi häältega sama hästi oleksid nad võinud lihtsalt need tulemused välja mõtelda. oli täiesti võimatu kontrollida seda, mis tegelikult toimus, igasugused äh, igasugused häälte säilitussüsteemid olid täiesti kokku kukkunud, aga nad tegid, mis said. Äh, ma rääkisin ka sellest, et äh, mõned parteid äh, boikoteerisid valimisi, teised jälle väljasid võitjatena, kuid kõik jah, oli natukene kahtlane nendesse valimistesse tuleks aga suhtuda sellisena, nagu nad on. sest et tegemist on viimase, eelviimase sammuga enne, enne siis äh, referendumit, aga siit tuleks äh, õppust võtta just referendumi ettevalmistamisel, sellepärast et kui me tahame, et Sudaani rahvas saaks demokraatlikult oma arvamust avaldada, siis on tegemist väga suure väljakutsega jaanuari referendum, kui me tahame, et see hästi laabuks, siis me peame siin midagi ette võtma. lõunas oli samuti vägivalda. Äh, Torben rääkis ka sellest, et relvi kasutati lõunas äh, teatud kuberneri äh, ametikohtade osas oli suur konkurents ja samuti põhjaosas oli teatud operatsioone, aga see ei olnud väga traagiline aga taoline vägivald, eh, mida viisid läbi kohalikud miilitsad ja armee, seda ka politseijaoskondades, nad eh, hirmutasid ja ja see oli muidugi halb, aga olukord võib muutuda veelgi kriitilisemaks, kui see toimub referendumi eel. me peame õppima sellest, mis toimus ja ma samuti edastasin oma sõnumi president Salva Kiirile. ütlesin talle, et ettevaatust, nüüd kui me arutame jaanuari referendumi usaldusväärsust, siis see võib tekitada suuri probleeme. Teie huvides on armeed kontrolli all hoida. ja samuti miilitsaid. ma arvan aga siiski, et rahvusvaheline üldsus peab samuti ja ÜRO peab toetama eh, Sudaani ja aitama korraldada äh, referendumit rahumeelsetes tingimustes. teiseks, ja see on ka väga oluline, ja siin ma pean ütlema, et me ei kukkunud mitte läbi, vaid me jõudsime natuke hilja kohale, registreerimine äh, me leidsime registreerimise osas väga palju vigu. me kohal küll ei olnud, kui see toimus, aga me nägime, millised olid selle tulemused, ehk siis vähemalt kümme protsenti hääletajatest tegelikult, äh, neid ei olnudki valimisnimekirjades, see on miinimum. Äh, seda me nägime valimisjaoskondades, väga paljud tulid äh, kohale, ei näinud oma nime nimekirjas ning lihtsalt läksid ära ja siis üritasid leida, kus nad on registreeritud, kus nad saavad hääletada väga oluline on siin see, et teeselda, äh, vabandust, et äh, väidetakse, aga seda ei saa tõestada, et oli vale registreerimisi. näiteks mõningates külades olevat äh, registreeritud sada hääletajat, keda aga ei olnud üldse hääletamas pärast, kui aga sama toimub referendumil ja kui me soovime Euroopa Liidu poolt vaadelda seda ja kui meid kutsutakse sinna ja kui me tahame registreerimise kvaliteeti ka kontrollida, siis siin on referendumi osas üks asi väga oluline. kuuskümmend protsenti registreerunud hääletajatest peavad minema hääletama. kujutage ette, kui näiteks üks partei ja ma ei tahaks siin ütelda, milline neist, eh, tahaks saboteerida referendumit, siis ta võib lihtsalt eh, olematuid hääletajaid eh, produtseerida Äh, näiteks terve küla kokku äh, kutsuda ja kui need inimesed pärast hääletama ei lähe, siis sellisel juhul on referendum äh, kehtetu. seega tuleb tõesti kontrollida registreerimist ja see saab olema kõige olulisem. nüüd ma räägin neist näidesteks selleks, et jah, muidugi mõista, Lõuna-Sudaan tahab seda referendumit, vähemalt suurem osa, mitte kõik aga, ning selleks et referendum toimuks usaldusväärsetes tingimustes ja et tulemused oleksid usaldusväärsed, siis see saab olema väga keerukas. siin on võimalik moonutada tulemusi, seda tuleb kõike vältida läbi rahumeelse õhkkonna loomise muidugi mõista, seda peab tagama nii Euroopa Liit kui ka ÜRO, kuid samas on vaja ka, et valimisvaatlusmissioon saaks tõendada et äh, valimistulemused on äh, korralikult äh, salvestatud. ja veel üks oluline punkt. kas on vaja või mitte sekkuda valimisvaatlusmissioonina valimisprotsessis. meie metoodika on väga, väga selge, me ei tohi sekkuda Carteri keskusel on teistsugune meetod. näiteks nemad, kui nad osalesid möödunud valimiste registreerimisel, siis nad andsid väga kiirelt teada sellest, et nende meelest registreerimine valimistele oli äh, puudulik, ei olnud reeglitekohane. nüüd, kui me seal oleme referendumil, kui meid on kutsutud ja kui me näeme, et on olulisi möödaminekuid eeskirjadest, kas me siis peame ootama ja ma rääkisin sellest äsja ka. Te ütlete, et me oleme kohtumõistjad, kuid kujutage ette, kui kohtunik saab vilistada alles siis, kui mäng on läbi. meie olukord selline ongi. meile öeldakse, et te olete kohtunikud, aga me ei saa üldse sekkuda mängu käiku me saame sekkuda, me ei saa sekkuda, kui mäng on käimas, sellepärast et sellisel juhul oleks te-, tegemist siseasjadesse sekkumisega. siin on aga niivõrd palju mängus ja olukord on niivõrd kriitiline ning igasugune eeskirjadest kõrvalehoidmine võib tuua endaga kaasa läbikukkumise, nii et ma tahaksin, et me vaataksime, mil määral on võimalik meil sekkuda, kuivõrd, millisel, mismoodi, avatult tõenäoliselt mitte, aga me peaksime üritama asju parandada. me ei taha, et lõpuks oleks meie missiooniraport äh, Äh, selline, kus öeldakse, et äh, siin, siin ja siin tegite te valesti ja samas heidetakse meile siis ette, et miks te mitte midagi ei ütelnud, kui see kõik käimas oli, me oleksime saanud olukorda parandada. et kõik need küsimused praegu tõstatuvad ja seda siis seoses Sudaani tulevikuga ja siin ma rääkisin ainult äh, vaatlusmissiooni tehnilistest aspektidest. ma tahaksin siiski aga ütelda, et see raport, mis oli Sudaani poolele väga raskesti vastuvõetav, tuletan meelde, ütlesin, et äh, ainult viiskümmend protsenti häältest läks tegelikult lugemusele, aga nad näitasid üles äh, küpsust poliitilisel tasandil, valimiskomisjon, kuid äh, see ei saa olema sama komisjon kui referendumil. Põhja valitsus nõustus tulemustega ja öeldi, et jah, me peame õppust võtma sellest, mis juhtus ja sama toimus ka lõunas, nii et äh, see sõnum on tegelikult vägagi positiivne kõik ütlesid, et jah, tegemist on siin äh, nii-öelda prooviga, järgmine kord teeme paremini. esimest korda hääletame siin üle kahekümne aasta, valimised olid väga keerukad, üle kaheteistkümne hääletuse nime, äh, valimisnimekirja. Äh, siin olid nii presidendi kui kuberneride kui ka muud valimised ja meile öeldi, et noh, eks järgmine kord teeme ta-, paremini no,. Uh, suur aitäh! ja nüüd ma paluksin, et Anna Komes samuti sõna võtaks. tema oli siis meie parlamendi äh, vaatlejate juht ja pärast seda soovivad veel viis inimest sõna saada, siis palun ärge väga pikalt räägi, rääkige, sest meil on ainult poole seitsmeni aega. aitäh! ma võin öelda, et ma toetan täielikult seda, mida Veronique ütles ja eriti seda, mida ta ütles äh, äh nende, neid tema hoiatusi referendumi teemal. ma arvan, et võib-olla oma suunistes me peaksime äh, siiski andma võimaluse ka signaali anda nii-öelda õigel hetkel ja mitte ootama valimiste lõpuni kui rääkida nüüd eh, inimõiguste aspektist, eh, millest valimiste puhul tuleb ka kinni pidada, siis eh, see on ka oluline. mind saadeti siis Sudaani ja ma leian, et selle missiooni sinna saatmine oli põhjustatud ja ausalt öelda Äh, minu seisu, seisukoht äh, muutus pärast seda, kui ma seal käisin, ma leidsin, et oli tõesti kasulik, et me seal olime ja ja me peame nüüd valmistuma tulevikuks ja selleks tulevikuks, mis tuleb pärast referendumit. ma tahaksin öelda, et äh, need õppetunnid, mis me seal saime, on väga kasulikud referendumi jaoks, nagu Veronik juba ütles ma arvan, et, et on äh, oht, et me saame pärast referendumit veel ühe diktatuuri või ühel sellise hapras seisus riigi ja seega Euroopa Liit peab tõesti sekkuma ja mitte ainult valimisprotsessi, kuigi see valimiste protsess on loomulikult väga oluline osa. aga äh, need valimised näitasid seda, et me ei tohi tähelepanuta jätta Sudaanis toimuvaid muutusi. Äh, Sudaani inimesed äh, saatsid meile sõnumi, et nad soovivad äh, selliseid demokraatlikke muutusi. mõned päevad enne valimisi al-Bashir ähvardas seal inimestel näppe maha raiuda ja keeli välja lõigata lihtsalt ähm, sellepärast, mis me olime öelnud. Äh, me tegime ettepaneku, et võib-olla võiks valimisi edasi lükata. ja, ja samas Sudaani rahvas tõesti tervitas meid ja nad rääkisid, äh, kuidas äh, neile olid vastumeelsed president al-Bashiri sellised avaldused ja äh, see, kuidas nad meid tervitasid, kuidas nad meiega käitusid ja ma tahaksin tõesti äh, avaldada austust inimestele Põhja-Sudaanis juba nende viie päeva jooksul me nägime, jah, tõesti, valimiste käigus oli palju vigu, aga me nägime, et äh, mitte ainult valitsev partei, vaid ka teised parteid arvasid, et selline asi oli normaalne. et ja ja näiteks seal, kui inimesed ei olnud käinud valimas, siis otsustati, et tuleb neile koju järgi minna ja tuua nad valima ja nii et, et äh, me üritasime selliseid ettekujutusi muuta. ja selles vallas tasuks edasi töötada. ja samuti on väga oluline mitte jätta tähelepanuta Darfuri, ma toetan täielikult seda otsust, mille langetas Veronika ja ma ütlen, et mulle, mulle tundub, et komisjon sellest otsusest tol ajal õigesti aru ei saanud. Äh, äh, Veronique nimelt õigesti otsustas, et vaatlejad tuleb Darfurist ära tuua, sest et seal ei olnud mingeid tingimusi, et valimisi vaadelda või et üldse valimisi korraldada. Äh, ja seal oli ka väga palju probleeme registreerimisega. ja lõpetuseks ma arvan, et me ei tohiks unustada, et Darfur äh, Darfuris on olukord halvenenud vähemalt selle info põhjal, mis ma olen saanud, rahukõnelused pole kuhugi viinud. samuti äh, äh, arreteeriti Bashiri oponent Turani, nii et, et isegi meie Äh, Saharovi auhinna kandidaat ei ole saanud käia siis äh, Kampalas toimuval rahvusvahelisel kliimamuutuste paneeli konverentsil ja kui selline asi tõesti jätkub, siis see on talumatu. nii et, et me tõesti peame äh, ikkagi Darfuri probleemiga edasi tegelema ja, ja mitte ainult piirduma referendumi ettevalmistumus. härra Pöttering, palun. aitäh, äh, esimees. mul on väga hea meel, et äh, härra Prille on täna siin Äh, mai lõpus me kohtusime temaga Hartumis ning äh, mina ei ole võib-olla nii hea ekspert nagu Anna Koomes või Veronique de Kaiser, aga kui ma Hartumis olin, siis ma äh, tutvusin ka pisut olukorraga ja härra Prülle, ma tahaksin teid tänada selle abi eest, mida te mulle osutasite ja ka neile, kes mind saatsid meie delegatsioonile. mul on ka paar konkreetset küsimust, kui lubate ma olin pisut mures, et äh, te mainisite veel kord, et ei ole tegelikult selget äh, piiri selle vahel, millise piirkonna kohta need valimised käivad. Äh, valimisringkonnad peaksid olema kerge, selgelt paika pandud Te kõnelesite ka äh, Euroopa Liidust, USA-st, ÜRO-st, äh, kes kõik seal piirkonnas tege-, tegutsevad. kas äh, neil kõigil on samad ootused? ma arvan, et kui meil ei ole selget definitsiooni olukorra kohta, eriti valimiste üle, siis on olukord väga ohtlik. härra Tänak, palun. aitäh, esimees. mina jagan Anna Komese seisukohta, et eh, ma ei tea, kas oli arukas saata selline kõrgetasemeline missioon eh, vaatlema valimisi, kus üks eh, delegaatidest oli süüdi mõistetud sõjakurjategija. niisiis, see minu arvates oli pisut veider, aga hea asi selle juures on, et et järgmisel aastal on tulemas palju olulisemad valimised, mis puudutavad selle riigi lõu-, lõunaosa tulevikku ja homme on mul siis äh, kohtumine äh, Sudaani esindajatega ja äh, ja Lõuna-Sudaanil oleks võib-olla oluline teada enne seda referendumit, et neil on parlamendisaadikute seas sõpru. minu küsimus eriesindajale on aga see, et kas te et eriti kui suhted lõuna ja äh, põhja vahel tihendevad, kas äh, siin võib-olla ei toimu selline nagu vahendajate kaudu toimuv sõda ühelt poolt ähm, Hiina vahel, kel on suured äh, huvid piirkonnas ja kes on tihedalt seotud al-Bashiriga riigi põhjaosas ja teiselt poolt siis ähm, USA vahel, kes ähm, on väga tihedalt seotud Lõuna-Sudaaniga nii et, et ja, ja Euroopa Liit jääb sinna kõik, kõige vahele. ja kas te arvate, et rakendatakse, rakendatakse näiteks mingeid konkreetseid meet-, meetmeid selleks, et põhjakontrolli lõunaosa üle tugevdada või ei ja äh, viimaks, äh, viimase, möödunud nädalal toimusid demokraatlikud ja vabad valimised Somaalimaal ja Euroopa Liidu liikmesriigid on äh, paar aastat tagasi tunnistanud Eritread. Nad on valmis toetama ka Lõuna-Sudaani, kui referendumil otsustatakse iseseisvuse kasuks, aga miks Euroopa Liidu liikmesriigid ei taastunnusta Somaalimaad, sest et see oli kunagi iseseisev riik? aitäh, härra Tänok ja proua Lösing, palun aitäh! see arutelu Sudaani tuleviku üle on äh, viimasel ajal muutunud. Äh, Thabo Mbeki, kes on Aafrika Liidu esindaja, ütles, et võib-olla oleks vaja konföderatsiooni ja see idee on nüüd toetajaid leidnud. ja ta on tegelikult üsna selle, ta võtnud isegi sõna selle äh, võimaluse toetuseks ja seda pole, seda mõtet pole lihtsalt kõrvale heisetud, kui arvestada seda, et ressursid mõle, riigi mõlemas osas on väga erinevad, see, kuidas need ressursid on jagunenud, äh, põhjas on olukord üsna halb põllumajanduse arendamiseks näiteks. nafta jällegi asub lõunas, jutt käib siin viiest miljardist barrelist, tegemist on siis äh, äh ne-, suuruselt neljanda äh, naftamaardlaga Aafrikas. ning selle kõige taustal tahaksin ma teada, et kas Äh, on võimalik siiski pikaajaline rahu, kui toimub erald-, riigi eraldumine. ma arvan, et selline liikumine riigi eraldamise suunas ei, ei tugine tegelikult riigi lõunaosa traditsioonidele. Äh, varem olid need äh, valikud üsna erinevad, aga ma arvan, et et see kõikehõlmav rahuleping on äh, toonud kaasa ka rünnakud opositsiooniliikmete vastu ja mulle tundub, et inimõiguse rikkumisi pannakse praegu toime nii lõunas kui põhjas. Äh, kuigi lääneriigid toetavad ühte poolt rohkem kui teist. ning see loomulikult need äh, tugevdab siis neid eraldamise poolt, toetab neid eraldamise pooldajaid veelgi. nii et, et ma tahaksin teada, kas Euroopa Liit äh, tõesti üritab seda riiki koos hoida või üritab sellist võimalust kuidagi ligitõmbavamaks muuta? kas on äh, mingeid meetmeid selleks, ja veel üks konkreetne küsimus, kui palju Euroopa Liidu arenguabi ja muud toetust läheb riigi põhjaossa ja kui palju lõunaossa? Human Rights Watch äh, ütleb, et äh, et opositsioonirühmi äh, koheldakse väga karmilt ja seda teeb siis Sudaani rahva vabastusarmee Eh, mida teie sellistest süüdistustest arvate? ja kas tuleks siis Sudaani rahvavabastusarmeele avaldada survet? härra Angurakis, please. härra Angurakis. And we have a time chronometer, Mr Angurakis. härra Angurakis ja pidage ajast kinni. suur aitäh. suur aitäh, ma jätkan kreeka keeles Äh, suursaadiku äh, sõnavõtust äh, referendumi tulemuste kohta sain ma aru, et ta juba on tulemuse ette ära arvanud. sõltumata sellest, milline on referendumi tulemus, on tema, teda huvitab juba see, mis pärast saab ja ta mainis selliseid probleeme, mis puudutavad kahte sõltumatut riiki, nii et see tähendab, et me peame juba enesestmõistetavaks seda, et referendumil toetatakse Lõuna-Sudaani iseseisvust. kas on nii, see on üks küsimus. ja minu teine küsimus oleks järgmine. Eh, hiljutised valimised, mis Sudaanis eh, toimusid, eh, kas nendel valimistel oli teemaks ka Sudaani äh, lõunaosa äh, sõltumatus ja referendum, mida inimesed üldiselt sellest arvavad? ja kolmas küsimus, ja siin ma olen nõus proua Lösinguga, minu arvates äh, ei ole see iseseisvuse küsimus veel lõplik. minu meelest üheks oluliseks teguriks selle valiku juures on nafta, mis asub riigi lõunaosas ja nafta äh, põhjustab meie, meie ajastul väga paljusid asju. ja vaadakem ka järgmist, oletame, et see referendum leiab aset, kes selle korraldab? milline organisatsioon selle referendumi korraldab? Äh, Sudaan, sudaanlaste nimel, ma ei pea siin silmas rahvusvahelist üldsust või ÜRO-d või Aafrika Liitu siin äh, mainitakse vahendajaid, vahekohtunikke, seetõttu me peame olema väga ettevaatlikud, enne kui me valimistesse sekkume, nagu öeldakse, ja võtame endale kohustusi selle eest, mispärast sellist sekkumist juhtub, siis äh, oleks enne väga oluline äh, teha vahet vali, valimisvaatlejate rollist ja valimiste võitja rollist. härra Vaigel, palun Thank you, Chair uh,. ambassador Brille. aitäh, saadik Brille uh,, suursaadik Brille. ma loobun kiusatusest liituda nende kolleegidega, kes rääkisid lõunaosast, lõunaprobleemist ja keskenduksin taas korraks Darfurile ja Doha läbirääkimistele ning küsiksin teilt, milline on teie hinnang Doha läbirääkimistele kas need läbirääkimised on surnud, sest hiljuti oli meil siin parlamendis, äh, võtsin vastu härra Solomon Sojussi, kellest, äh, keda te kindlasti teate, tema kaebas, et Dohas oli probleem läbirääkimiste ülesehitusega, sest olid nii mõned niinimetatud kodanikuühiskonna organisatsioonid, kes olid tegelikult kunstlikult loodud lihtsalt selleks, et nad oleksid numbrina seal kohal. et äh, takistada nende organisatsioonide fookust, kellel tõesti midagi rääkida on, kes esindavad inimesi. niisiis, mina tahaksin küsida teilt, mis seal Dohas oli? ja mis on Darfuri teema, kas siin on mingisugust liikumist, sest loomulikult kui Lõuna-Sudaan tähendab võitlust nafta pärast, siis Darfur on võitlus vee pärast. ning Jabal Maras toimunud äh, sündmused möödunud nädalal räägivad sellest, et kodusõda ja genotsiid lähevad lihtsalt hullemaks tänu sellele, et käib võitlus vee pärast. aitäh, suur tänu ja äh, suusatik, palun, teil on nüüd sõna, sest siin on ka küsimused valimiste vaatlemisega peale. seda, kui te olete rääkinud sellest, siis ma palun, et te vastate siin lühidalt teistele ka. suur aitäh, aitäh, aitäh teile kommentaaride eest ja küsimuste eest. lubage mul kõigepealt võtta äh, härra Pöteringi küsimus. ma usun, et lõuna demarkeerimine, demarkatsioonijoone lahendamine on oluline, täna oli mul võimalus arutada olukorda Sudaanis minister Bakanamoniga, kes on nüüd äh, rahu ja CPA rakendamise minister Lõuna-Sudaani valitsuses ja temagi kinnitas, et nende jaokski on see eluliselt tähtis küsimus ja kõik mõistavad seda. niikaua, kuni te ei ole kindlad, kus kohas see piir on, saab see tekitada ainult äh, raskeid olukordi. aga see, millest me siin räägime, on see, et nad on leppinud kokku selles, äh, milline on piir kaheksakümne protsendi ulatuses. viimased kakskümmend protsenti on vaidlusalused küsimused ja hetkel on tegemist sellise patiseisuga ja ma arvan, tean, et kutsutakse üles saada rahvusvahelist abi, rahvusvahelist tehnilist abi, et see teema ära lahendada, me peaksime seda toetama ja silma peal hoidma ja loomulikult me peaksime kaaluma, mil määral on võimalik ja asjakohane anda tehnilist abi rahvusvahelise kogukonna poolt. mis puudutab rahvusvahelist huvirühm, äh, huvirühmade teemad, äh, nende seisukohta, kuivõrd nad on kaasatud äh, Sudaani teemasse, minu arvates on üldine trend konvergentsi suunas. Äh, see puudutab seda üldist arusaama, tegemist on nüüd loetud ajaga, mis puudutab lõunat ja, ja uute välja, dispenseerimistega Sudaanis, väljasaatmistega Sudaanis, küsim-, küsimus on selles, et me peame paika saama sellise süsteemi, millega rahulik kooseksisteerimine on võimalik. erinevusi ei tohi kasutada selleks, et eskaleerida erinevusi, vaid selleks, et jõuda olukorda, kus mõlemad võidavad. ja minu meelest ka äh, nende rahvusvaheliste nõupidamiste käigus ja konsultatsiooniprotsessi käigus äh, näeme, et täpselt sama on olukord äh, sama, äh, olukorda nähakse samamoodi rahvusvaheliste partnerite poolt, et tagada rahu ja stabiilsus Sudaanist ja võin äh, ka seda joont jätkata. ma ei näe siin sellist suure sõja ohtu kahe peamise võimu vahel Sudaanis on üsna suuri sarnasusi selles mõttes, mida on vaja selleks, et luua stabiilsus Sudaanist. siin on loomulikult erinevaid huvisid aga ma arvan, et siin on olemas nii vastutustunne kui ka arusaam sellest, kui keeruline on olukord ja mida see vajab diplomaatiliselt ja poliitiliselt. mul esitati küsimus, milline on endise presidendi Mbiki äh, paneeli äh, küsimus, mille määras ametisse äh, Aafrika Liit Neid luua, äh, nähakse praegu vahendajatena, soodustajatena, mõlemad osapooled usaldavad neid niinimetatud McKilli memoran-, äh, kavatsuste protokollis, et see pan-, ütleb midagi, milline on läbirääkimiste formaat. on mitmeid erinevaid mudeleid ja ideid selle suhtes, kuidas rahulik koostöö ja koos eksisteerimine võiks tulevikus jätkuda. minu arvates on hädavajalik asi siin see, et see nagu tihti Aafrikas on äh, tekitanud konflikti, on äh, loodusressursid, loodusvarad. Sudaani puhul see võiks anda ka võimaluse positiivsete suhete loomiseks. on tõsi, et nafta on peamiselt lõunas, aga väljapääs naftale on ikkagi minna Põhja-Sudaani sadamatesse. et nad on mõnes mõttes ühendatud oma huvides selle suhtes, kuidas neid ressursse hallata. ja mida ma mõlema poole pealt kuulen, on see, et nad saavad aru sellest, et nad on ajalooliselt nii paljude niidikestega seotud. on inimesed äh, lõunast, kes tegelikult elavad põhjas ja vaist vastupidi, ehk on hästi palju asju, mida nad arvesse peavad võtma. ma ei ütle seda selleks, et püüda näidata, et siin on täielik usaldusõhkkond kahe vahel, ei. aga siin tunnustatakse, et neid on ük-, ük-, üksteist vaja selleks, et luua selliseid kokkuleppeid ja süsteeme, mis on mõlemale kasulikud. me ei tohi unustada seda, et põhjus, miks äh, rahulepe sõlmiti, rahuleppeni jõudi kaks tuhat viis, oli see, et mõlemad osapooled said aru, et konflikti hind läheb neile mõlemale liiga kõrgeks. ja põhimõtteliselt minu arusaamise kohaselt nad mõlemad on endiselt samas seisukohas, see, äh, sama seisukohal Äh, põhja, äh, CPA-s põhjalikus aulepingus äh, kinnitati sama, liider oli sama aastal kaks tuhat viis, paljude inimeste seisukoht lõunas oli see, et tehtu, ei tehtud piisavalt selleks, et see rahuleping oleks piisavalt atraktiivne, aga see on nende otsustada, kus suunas liikuda. ja minu arvates meie ei peaks siin mingisuguseid eelnevaid tulemusi ette ennustama. on Nad vajavad arengualast äh, välisabi, mitte ainult Sudaanis. see sada viiskümmend miljonit äh, eurot, mis läheb kõige ohustatumatele elanikkondad, äh, elanikkonnarühmadele Sudaanis ja selle kohta tehti otsus eile. ma olen vist puudutanud nafta ja loodusressursside teemat juba puudutanud, küsimus selle kohta, kes organiseerib referendumit. see on referen-, referendumikomisjoni teema, see hiljuti määrati ametisse, täpselt samamoodi nagu valimiste puhul, see oli valimiskomisjoni käes, nende otsustada. referendumikomisjon on see, kes kõike üle, kõike otsustab. see peaks olema iseseisev organisatsioon, ÜRO mängib olulist rolli, aga see on referendumikomisjoni ülesanne äh, tagada, et asjad saaks korrektselt organiseeritud. mis puudutab Darfuri ja poliitilist protsessi. Darfuri kohta ma ütlesin jah, äh, julgeolekusüsteem on halvemaks läinud, eriti lõuna pool. see on probleem, et rahuvalvaja peaks lõplikult täitma oma mandaati rahuvalvajana, parandama julgeolekut on probleem ligipääsuga nii rahuvalvajatel kui humanitaarabi andjatele, sellega tuleb tegeleda ja loomulikult see on murettekitav kõikide osapoolte jaoks, et rahuvalvajate tapmine on tegelikult sõjakuritegu. ning äh, humanitaartöö tegijate röövimine on täiesti mõistetav, et sellel on negatiivne mõju äh, humanitaarmissioonide läbiviimisele siin peaks olema vastastikune suhtlemine asjaomaste asutustega ka Katunis. paar päeva tagasi äh, kohtusin uue humanitaarasjade ministriga, kes viitas, et ta, tal on see nimekiri nendes teemades, millega ta tegeleb ja ta püüab lähikuudel vaadata asja laiemas kontekstis ja leida võimalust, kuidas neid teemasid ära lahendada ja mis on üliolulised muidugi Darfuri inimeste jaoks. poliitiline protsess Dohas on endiselt elus, on diskussioonid valitsuse ja koalitsiooni vahel ja seda ka tänasel päeval, alles eile toimus kodanikuühiskonna foorum, seal oli mingi nelisada inimest kohal, kodanikuühiskonna esindajad, ja on tõsine küsimus, kas need on äh, päris kodanikuühiskonna esindajad või ei, loomulikult vaielda võib, aga vastasel korral oleks väga kummaline et noh, see kirjeldab ära, milline on olukord Darfuris. meie oleme neid, kes on haritud selles, et jah, tuleb kaasata kodanikuühiskonda ja seda, et Iraani hääli kuuldaks ka selles kontekstis. ja minu meelest on selge, et äh, läbirääkimiste laua taga on äh, piiratud hulk äh, esindajaid, isegi kui na laua ääres ei istu, siis on äh, teemad ikkagi, mingid teemad on laual ja ma arvan, et need kokkulepped, milleni nad jõuavad, on püsivad. see, et Doha ei saa olla lõplik, viimane, põhjalik, kõikehaarav kokkulepe poliitilise poole peal nii kaua, mis tõrguvad osaluse, osalemast. nii et mis puudutab õigust ja võrdsusalast liikumist, siis need läbirääkimised on peatatud me oleme nendega kontaktis, me ei saa neid küll mõjutada, aga me võime kollektiivselt panna neid aru saama, et õige oleks läbirääkimistega ikkagi tegeleda, sest ilmselgelt on poliitiliste läbirääkimiste järgi vajadus. ja loomulikult me loodame, et inimesed, kes on tükk aega olnud vastu igasugusele kodanike osalusele Budžas kahe tuhande kuuendal aastal, paljud inimesed peavad teda liidriks, ma loodan, et ka tema mõtleb uuesti, milline tema positsioon on aga minu koht ei ole öelda, kuhu need asjad lõpuks jõuavad. ma la-, arvan, ma loodan, et ma vastasin kõikidele küsimustele ja mul ei olnud kavatsust ühtegi vahele jätta, et kui midagi puudu on, siis ma olen valmis neile veel vastama. ainult siis, kui teil on mingi selleteemaline küsimus, siis maksimaalselt kaks minutit ja mitte üks rohkem <laughs> Je cherchais où était le, la traductrice. jah. Äh, ma otsisin tõlget praegu, aga ma teen tõesti väga kiirelt nüüd. selle kohta, kes korraldab äh, valimisi, see on selge, kolleegil on õigus seda küsimust tõstatada tegemist on Sudaani valitsusega, see on selge ja Sudaani valitsus peab kõige selle eest vastutama. kas tuleb sekkuda või mitte, äh, see ei tähenda seda, et me peaksime Sudaani siseasjadesse sekkuma, kuid Sudaani valitsuse valimiskomisjoni ümber on vaja teatud toetus, tugisüsteem luua. Äh, ÜRO toetab valimiste korraldamist, samuti IFES, kes toetas äh, logistiliselt valimiste korraldamist. nii et äh, me oleme seal kohapeal ja omalt poolt toetame valimiste läbiviimist. valimismissioon peaks äh, jääma kõrvale kõigest sellest ja ainult vaatlema olukorda. kuid ma tahaksin rõhutada seda, et kui me tahame sinna saata vaatlusmissiooni, siis need reeglid on väga konkreetsed kui me, siin ma rääkisin enne Carteri keskusest ja nemad tundsid muret selle üle, kuidas registreerimine toimus, siis äh, Carteri keskus läks al-Bashiriga seda küsimust arutama ja seejärel kuna rikuti endiselt äh, norme, siis otsustati välja anda vahearuanne, kus äh, siis kurdeti selle üle, et teatud aspektid ei ole õiged ning eh, ühes teises vahearuandes öeldi, et tuleks edasi lükata valimised, seda seetõttu, et kõik ei olnud veel valmis. seega Carteri keskuse sekkus eh, al-Bashir presidendina väga eh, konkreetselt vastas sellele, pidas väga kuu-, tuliseid kõnelisid, rääkis sellest, kuidas rahvusvahelistel vaatlejatel tuleks keeled, sõrmed ja muu ära lõigata ning et sekkutakse siseasjadesse Äh, seega siis rahvusvahelised vaatlejad olid ka natukene mures. aga kui äh, tegemist on niivõrd suure riigiga ühel kontinendil, siis äh, tõesti võib juhtuda, et mõned võtavad sõna-sõnalt seda, seda, mis tegelikult oli väga musta huumorina mõeldud, nii et alati tuleb väga ettevaatlik olla ma kunagi ei ole ütelnud, et me hakkame sekkuma, aga võib-olla oleks vaadata, vaja vaadata seda, kuidas paremini juhendada riiki, mis niivõrd olulisi aegu läbi elab. ja veel üks asi, mille kohta tahtsin paar sõna ütelda. et tõepoolest, kõik need kohtumised ja kontaktid, mis Sudaanis aset leidsid, siis lõuna osas ühinenud Sudaani mõtet enam keegi ei toeta. põhjaosa üritab selgitada lõunaosale, kuidas jagada rikkusi, kuidas detsentraliseerida äh, võimu, sellepärast et rikkus äh, on eelkõige Khartoumis põhjaosas, aga ida ja lõunaosa ei ole väga arenenud me näeme nüüd, et on, ollakse valmis põhjaosas ümber jagama rikkusi, aga ma usun, et äh, tegelikult see vähene areng praegu Sudaani äärealadel tegelikult äh, tingib selle, et eriti soodsalt ei suhtuta ühiselt äh, Sudaani ideesse. või vähemalt praegu ei ole selleks õige hetk. niikaua, kui president al-Bashir on võimul, eel, eelistatakse muid viise, seejärel vaadatakse, võib-olla ühinetakse taas või mitte, aga mõte on jah selles, et ka, et võib-olla on tegemist ainult ajutise faasiga ja võib-olla hiljem kunagi jälle luuakse ühine Sudaan. see tuli välja paljudest aruteludest ja see on üpriski kummaline tegelikult äh, suhtumine. ja päris lõpetuseks tahaksin ütelda, et üks, mis oli demokraatia koha pealt oluline, üks asi meil äh, valimistes oli äh, kohalike vaatlejate koolitus ja sellepärast, et äh, nemad praegu on need, kes koolitavad kodanikuühiskonda ja selle, seda osa, mis tunneb kõige suuremat muret valimiste pärast. Carteri keskus on väga palju tegelenud kohalike valimisvaatlejate koolitamisega, tegemist on äh, Äh, vabaühendustega siis, mis tegelevad valimistega, noortega tihtilugu, kes on äh, vägagi andekad ja kes on suureks lootuseks Sudaani tuleviku jaoks. suur aitäh! Like aitäh ja ma tahaksin tänada saadikut, ma tahaksin teid kõiki, teisi tänada. õnnitlused, te olete väga hästi oma tööga hakkama saanud. Oh, yeah.